Well, we will gradually start. We... hakkame pihta. tervitame siin eeskõnelejaid, tuletan teile meelde, et EULEX Kosovo on Euroopa Liidu kõige suurem kaitsejulgeolekupoliitika tsiviilmissioon ja see on Kosovos tegelenud viimased neli aastat. eesmärk on toetada Kosovo ametivõime õigusriigi ülesehitamisel. täpsemalt politsei, kohtu ja tollisüsteemide puhul. strateegiline ülevaatamine, mille, mida tutvustas eelmisel reedel direktor Heber, üritab välja tuua viimased arengud Kosovos, samuti peetakse siin silmas mandaadi uuendamist, mis aegub neljateistkümnendal juunil kaks tuhat kaksteist. missiooni on nii kiidetud kui laidetud. rahvusvaheline Jugoslaavia kriminaalkohus pidas ka vajalikuks äh, äh, seda ka, ka kuulamist korraldada. me kuulame ära direktor Gentili, võttes arvesse viimaseid arenguid ning äh, üritame eriti pidada struktuurset dialoogi õigusriigi küsimustes. samuti soovime tutvustada strateegilise läbivaatamisdokumendi peamisi aspekte. alustame direktor Gentiliniga. suur tänu. teen väga lühidalt. kõige tähtsam on siin asetada see arutelu õigesse konteksti. seda ma üritangi teha EULEX-i ülevaatamine on seotud kogu selle Euroopa Liidu tegevusega Kosovos. seetõttu peaksime me nägema suurt pilti. kõigepealt kvali-, meie suhete kvaliteet Kosovoga. see on minu arvates viimasel ajal päris palju paranenud, seda ei saa võrreldagi olukorraga aasta tagasi. ja vaatamata liikmesriikide suhetele Kosovoga on Euroopa Liit suutnud ellu rakendada Thessaloniki agendat, kui vaadata veebruari nõukogu järeldusi, siis need on minu arvates nendes suhetes kõige sisukamad järeldused. siin ei ole mõtet üksikasjadesse laskuda, aga viisarežiimi liberaliseerimisest kuni äh, nähtavusuuringu ja e PRD liikmelisuse aruteludeni selle põhjal võib järeldada, et Kosovo puhul on meil vaja päris palju tööd teha. seda tuleb arvesse võtta, kui me räägime EULEX-ist, sest EULEX on üks osa nendest suhetest. teiseks, kohalolek Kosovos. me peame mõtlema selle, nende suhete kvaliteedi peale ja seetõttu peame tugevdama kohalolekut. Pristinas on Äh, UNSR-i missioon nüüd kohal, see äh, esindab ka Euroopa Liitu ja seega saame me äh, rohkem ühel häälel rääkida. Ameerika Ühendriikide esindust, missioon tõmbab nüüd tagasi ma arvan, et väljakutseks on siin pidevalt meie äh, tegevust kohandada, võttes arvesse olukorda koha, koha peal. järgmine aspekt on dialoog Pristina ja Belgradi vahel. see on väga oluline, nagu te teate, USA on investeerinud vägagi palju selle dialoogi arendamisesse. minu arvates näitab see, et et see süsteem võib töötada tõesti ja et Kosovo on küpsemaks muutunud. sellise kokkuleppe ellurakendamiseks on vaja nii pühendumist kui ka organiseeritud, struktureeritud tegevust. seega meil on päris palju õppida viimasest aastast. siis, niisiis suhted, kohalolek, dialoog, nendes valdkondades on tehtud päris palju, aga kõiki probleeme ei ole lahendatud. meie ees on veel palju väljakutseid. paar näidet. esiteks peab Kosovo muutuma tõhusamaks, Euroopa Liidu ootused Kosovolt suurenevad ja Kosovo peab paremini ja tõhusamalt tegutsema. hea näide on ähm, Äh, uudised eilsest, äh, see viisarežiimi liberaliseerimise teekaart, mis Kosovole nüüd antakse, see tähendab loomulikult ka seda, et me peame oma jõupingutusi veelgi tugevdama. Äh, siis dialoog, nagu ma juba mainisin, Kosovo ja Serbia vahel, nad peavad leidma viise, kuidas normaliseerida oma suhteid dialoog on oluline inimeste elu parandamiseks, koostöö parandamiseks Pristina ja Belgradi vahel ning äh, selleks, et eemaldada tõkked suhetes Euroopa Liiduga. see on pikk projekt äh, ning see avaldub mitmetes vormides ning oluline on see, et sellele alternatiive ei ole ja seda ma tahtsingi tegelikult öelda. suur tänu. The floor has now director Haber. järgmisena direktor Haarbe, Haber, tutvustamaks strateegilise dokumendi võtmeaspekte. suur tänu, härra esimees. kui tohib, siis teen minagi lühidalt. tutvustan lühidalt selle missiooni tegevusülevaadet ning siis räägin paarist aspektist, mis näitavad, et see missioon tõesti on olnud edukas, kuigi sellest eriti palju praeguseks pole räägitud. mis puudutab strateegilise dokumendi ellurakendamist, millest me praegu räägime, siis see kiideti heaks umbes kolm kuud tagasi esimene aspekt on see, et missioon valmistab ette öö, oma võimu üleandmist ning mandaadi järk-järgulist lõppemist. kolme aasta möödudes on aeg selleks kätte jõudnud. me asume oma võimu üle andma Kosovo omavalitsusele, seda tehakse vastavalt rangetele standarditele, pidades silmas saavutatud progressi. tuleb aga rõhutada, et see protsess on juba alanud, kõik kakskümmend seitse liikmesriiki on strateegilise dokumendi heaks kiitnud teiseks, missiooni eesmärk äh, on ju õigusriigi ülesehitamine, aga nüüd keskendutakse järjest rohkem kohtusüsteemile, see on järele jäänud väljakutse, Kosovo politsei- ja tolliamet nad on jõudnud päris kaugele viimastel aastatel, aga kohtusüsteem on nüüd peamine väljakutse. keskendume järgmisel kahel aastal sellele sektorile. organiseeritud kuritegevus, sõjakuriteod, korruptsioon, aga ka etnilised küsimused, nagu, nagu näiteks kinnisvara küsimused ning kadunud inimesed on olulised. siis Põhja-Kosovo probleem. missioonil on üks mandaat terve Kosovo kohta, kuigi seda on põhjapiirkonnas raskem ellu rakendada. kokkupõrked eelmisest suvest tulenesid peamiselt sellest, et missioon üritas ellu rakendada dialoogi tulemusi, see on endiselt väljakutse meie jaoks kuigi nagu te teate, üritatakse dialoogiga uuesti algust teha. aga me peame ka õigusriigi, õigusriiki üles ehitama Põhja-Kosovos, sest sealsed inimesed ootavad seda. sisemiselt äh, kujundame me missiooni nüüd ümber. ennem oli seal kolm sammast, politsei, tolliamet ja äh, kohtusüsteem, nüüd keskendume me peamiselt kahele sambale, nimelt tugevdav ning täideviiv sammas täideviivat sammast, sambale keskendume me eriti, eriti sest see on viimane pädevus, mis lõpuks Kosovo ametivõimudele üle antakse. sellega käib kaasas ka personali suur vähenemine, umbes kakskümmend viis protsenti on personali vähem, kõik teist, kes on töötanud sellistes organisatsioonides, teate, milline, kui, kui keeruline see on, kui palju on vaja tööd ümber kujundada selleks see personali vähendamine tähendab seda, et meil on siis lõpuks piisavalt inimesi selleks, et äh, algust teha uue missiooniga ka Sudaani poolsaarel, äh, Nigeris ja Lõuna-Sudaanis. küll inimesed ei ole küll samad, aga struktuur jääb samaks. nii palju siis sellest strateegilisest dokumendist. nüüd paar sõna missiooni saavutustest. eelmisel suvel seoses Põhja-Kosovo piiri kokkupõrgetega jõudis uudistesse ka see, et on missioon läbi rääkinud ka NATO-ga, hiljem toimus selline stagnatsiooniperiood ja siis keskenduti rohkem Serbiale, Serbia ja Euroopa suhetele, Serbia valimistele, nüüd on Serbia valimised läbi ja me peaksime uuesti pöörama oma pilgud Kosovole. töökeskkond äh, tekitab probleeme peaaegu igapäevaselt meil, aga me ei tohiks unustada ka, mida missioon on saavita-, saavutanud. esiteks on paranenud Kosovo olukord nelja aasta jooksul on tolliamet hakanud väga hästi tööle ning politsei on järjest professionaalsem ning öö, äh, tema öö, äh, poolehoiumäär rahvastiku hulgas on järjest suurem. paar näid-, näidet, näiteks Kosovo tolliameti öö, ähm, töö äh, Pristina lennujaamas on kaasa toonud selle et, et kakssada protsenti on suurenenud raha konfiskeerimine seal. oleme jätkanud ka tööd kohtusüsteemi kallal. kolmsada kakskümmend juurdlust eh, toimuvad veel eh, ning eh, kolmsada kohtuotsust on juba vastu võetud, nende hulgas kakssada, mis on seotud kriminaalasjadega. Eulexi inimesed on olnud kaasatud rohkem kui äh, tuhande kaheksasajas juhtumis. Äh, sinna on kaasatud inimesed nagu Ketši, Tadani ärimees, äh, riigijuhid ja nii edasi. niisiis kohtusektoris ei ole me väljakutsete ees tagasi kohtunud, samuti oleme me üsna kaugele jõudnud inimkaubanduse ning organikaubanduse vastases võitluses. üks olulisemaid saavutusi oli Tisha jõe kaasus, kus seitse inimest mõisteti kuuekümne kuueks aastaks vangi ning määrati peaaegu poole miljoni eurosed trahvid pärast seda, kui viisteist inimest, kaasa arvatud naised ja lapsed, uppusid äh, Ungari ja Serbia vahelises Tisha jões. seitse kaitstavat, nende hulka kuuluvad äh, arstid ning äh, tervishoiu kan-, ministeeriumi kantsler. inimkaubanduse puhul on läbi vi-, narkokaubanduse puhul on läbi viidud kuus kohtuprotsessi ning on mõistetud mitmed inimesed viieteistkümneks aastaks, kuni viieteistkümneks aastaks vangi ning mitmed kaasused on veel käimas. siis salakaubanduse vastane võitlus, EULEX-i ja Kosovo tolliameti koostöö, mis, tolliamet on kõige arenenum amet Kosovos, see koostöö on e, palju tõhusamaks muutunud ning Kosovo eelarvesse on era-, saadud miljoneid eurosid siis korruptsioonivastane võitlus on uuritud Tervishoiu ning Transpordi- ja Telekommunikatsiooniministeeriumit ning uuritud ka pettusi Kosovo politseis, politseis ning eh, Kosovo Telekomis. Eh, Kosovo Telekomi juhti eh, süüdistatakse oma ametivõimu kuritarvitamises. eelmise aasta maikuus mõistis Euleksi kohtunik kaheksa inimest korruptsiooni tõttu süüdi ning nad mõisteti vangi kuni viieks aastaks. see kaasus oli seotud kahe tuhande kuuenda aasta Pristina krediidipanga rikkumistega, see pank on nüüd kinni pandud, see näitab, kui kaua need juhtumid võivad kesta. see ei ole omapärane ainult Kosovo jaoks, need majanduskuriteod ja ka sõjakuriteod on sellised, mida tuleb uurida väga kaua aega ka meie enda koduriikides. Mm, kas või kui mõelda Jugoslaavia kriminaalkohtu peale Haagis. nüüd mm, sõjakuritegude uurimine juulis kaks tuhat üksteist mõisteti süüdi Savit Ketši ja kolm ülejäänud inimest sõjakuritegudest tsiviilelanikkonna vastu. Plake kaasas selle puhul mõisteti kaks inimest süüdi novembris, üks mõisteti vanglasse kaheksateistkümneks aastaks sõjakuritegude tõttu üheksakümne üheksandal aastal tsiviilelanikkonna vastu ning teine kaitsealu-, kaitstav mõisteti öö, tingimisi vangi kuueks kuuks. veel üks kaasus, kus on kümme kaitstavat, on see niinimetatud Kletška kaasus, üks kaitstavatest on parlamendi liige ning Äh, endine minister äh, Fatli Milae. Äh, neid inimesi süüdistatakse nii Albaania kui Serbia, serblastest kodanike tervise ohustamises. nüüd kadunud inimesed. missiooni eksperdid on läbi viinud umbes kolmsada operatsiooni ning umbes kolmsada kadunud inimest on oma perede juurde pärast EOLEX-i missiooni algust tagasi toodud. kinnisvara küsimused. Kosovo kinnisvaraamet on EOLEX-i juhtimisel lahendanud ka alates detsembrist kaks tuhat kaheksa umbes kolm tuhat kinnisvaraalast vaidlust. kakskümmend kolm tuhat. Dimitrovitša kohus on uuesti avatud ning on loodud ka uuesti Euroopa Liidu maja pärast kohta uuest, uut avamist detsembris kaks tuhat kaheksa, pärast seda, kui ta üheksa kuud oli kinni olnud, siis rahvusvahelised kohtunik, kohtunikud, keda tootas rahvusvaheline personal, on läbi viinud umbes viiskümmend kohtuprotsessi. Pristina-Belgradi dialoog nüüd, nagu ma ütlesin, siis missiooni üks eesmärke on selle dialoogi edendamine. kuna päris palju on juba saavutatud, tuleb nüüd üsna palju ka ellu rakendada selline oli lühike ülevaade missiooni saavutustest, mida minu arvates ei tohiks unustada. kõikide nende probleemide hulgas, mis missioonil on olnud, eriti mis puudutab Põhja-Kosovot, mis on jõudnud ka meediasse, suur tänu! suur tänu nende selgituste eest! järgmisena annaksin sõna EULEX-i Äh, esimehele, äh, härra Marn Hakile. suur tänu, austatud Euroopa Parlamendi saadikud, daamid ja härrad. nagu ikka, on mul hea meel ka täna osaleda Euroopa Parlamendis äh, teie komisjoni istungil ja mul on väga hea meel pöörduda auväärse komisjoni liikmete poolde Euroopa Liit on Kosovoga algatanud üsna mitu õigusriigi põhimõtteid puudutavaid äh, ühiseid tegevusi. nii äh, volinikud Füüle kui ka volinik Malmström rääkisid õigusriigi äh, toetamisest, viisakavadest ning selle või, viisavabastuse tule-, võimalikkuse uuringust, mille komisjon kavatseb koostada. Euroop-, kogu Euroopa Liidu töö rajaneb Lääne-Balkani raamistikule ja EULEX-i missioonile äh, toetatakse pidevalt äh, uute äh, meetmetega peamine sõnum, mille ma tahaksin tei-, peamine sõnum, millega ma taha-, sõnum, mida ma tahaksin teiega jagada täna, on see, et Kosovo peab astuma kindlalt Euroopa Liidu teele, me peame oma tegevused sünergiana esitama. EULEX teeb väga tihedat koostööd Euroopa Liidu ametiga Pristinas, Euroopa Liidu eriesindajaga, ma olen veendunud, et sellised ühisettevõtmised annavad äh, tugeva raamistiku, mille raames me saame äh, Kosovoga läbi rääkida kõik õigusriiki puudutavad küsimused ja algatada reformid, mis on olulised selleks, et nad saaksid asuda Euroopa Liidu teele. me tahame Kosovo ametivõimudega jätkata tihedat koostööd ka selles osas, kuidas astuda julgemalt vastu organiseeritud kuritegevusele ja korruptsioonile. Kosovo jaoks on praegu väga oluline ka selle terve EULEX-i missiooni ümberkujundamine. pädevuste suurenemine, nii nagu siin on täna juba räägitud, eriti politsei ja tolli küsimustes, väheneb EULEX-i operatiivne operatiivse üksuse suurus ja keskendume nüüd äh, Pristinile, Pristinale ja see peaks siis katma terve Kosovo, see suur muutus äh, meie operatsioonides on võimalik ainult äh, tänu Kosovo ametivõimude poolt saavutatud edusammudele ja saavutustele, mis on saavutatud äh, meie missioonis. nagu Hans Jörg ütles, tähendavad need edusammud seda, et EULEX-i ähm, personalist umbes kakskümmend viis protsenti saame nüüd kokku hoida EULEX-i missioon teeb väga tähtsat tööd, kuid vastavalt meie mandaadile on liikmesriik, mille, mis liikmesriigid meile kaheks äh, aastaks on andnud, näeb ette seda, et EULEX peab äh, oma tööd kohandama paremini äh, Euroopa Liidu üldise strateegia Kosovoga, strateegiaga Kosovo kohta ja peab kaasama kohalikke ametivõime paremini oma töös. EULEX-i missioon kavatseb ka jätku, kavatseb ka tulevikus toetada Euroopa Liidu Belgrad-Pristina dialoogi Äh, toimimist, äh, eriti mis puudutab äh, kat-, tsiviilkatastreid, liikumisvabadust ja seda niinimetatud IBM ähm, ko-, kokkuleppe täitmist, mis on siis integreeritud piirihalduskokkulepe. järjest rohkem jõuab Kosovo ametivõimude ette kriminaalkaasuseid koostöö politsei äh, tasemel on väga hea. Kosovo kohtunikud istuvad koos nüüd Euleksi kohtunikega ja ilmselt enamus kohtuid selliseks kujunebki. ma tahaksin rõhutada seda, et meie operatsioonide filosoofia on lihtne. missioon täidab oma ülesannet koos Kosovo ametivõimudega vastavalt stsenaariumile, kus Kosovo ametivõimud Äh, saavad astuda ise vastu korruptsiooni, sõjakuritegevuse ja organiseeritud kuritegevuse vastu, ilma et vaja oleks selleks alati rahvusvahelist sekkumist. seire äh, mentorlus ja nõuande roll suureneb meie jaoks, äh, missioon keskendub nüüd sellistele küsimustele, mis puudutavad õiglast, läbipaistvat ja jätkusuutlikut personalipoliitikat ning poliitik-, Äh, poliitiliste otsuste langetusprotsessi õigusriigis protsessis. finantsluureameti töö tuleb samuti iseseisvaks muuta Kosovos, et meie ei peaks neid toetama. Kosovo politseiüksuste ja meie politseiekspertide koostöö on samuti oluline selleks, et politseist kujuneks samuti sõltumatu äh, organisatsioon, politsei osalus organiseeritud kuritegevuse, sõjakuritegude ja korruptsiooni osas peab ka jõudma nii kaugele, et nad saaksid äh, ka kõige kõrgematel tasanditel selle töö üle võtta. tuleb äh, otsustavalt astuda vastu poliitilisele mõjule kohtusüsteemis ja suurendada juhtkonna tasandil oskusi ja suutlikkust. korruptsioonivastane võitlus peab tõlgenduma äh, seadusandliku raamistiku vastuvõtmiseni Kosovos. Kosovo ametivõimude edusammud äh, tingimuste täitmisel viisadialoogis on samuti üks oluline eesmärk. ma tahaksin äh, mõningatest eesmärkidest rääkidest. EULEX-i missiooni täisoperatiivsus, me oleme sellest üsna kaugel praegu veel, tahame suurendada nende juhtude arvu, kus sõjakurjategijad jõuavad kohtu ette, kriminaalsete võrgustike la-, lammutamine, selle võtsime oma peamiseks eesmärgiks äh, alles sellel aastal, kohalike kohtute tagasipöördumine Mitrovitsa äh, ringkonnakohtusse äh, politseiüksuste suutlikkuse suurendamine ning Põhja-Kosovos inimeste suhtumise parandamine politsei, Kosovo politseiüksustesse. Te olete ilmselt tänaseks mõistnud, et EULEX-i töö sõltub, nii nagu öeldi, eh, konkreetselt eh, seatud verstapostide saavutamisest. nagu varem on öeldud, liikmesriigid uuendasid meie mandaati veel kaheks järgnevaks aastaks, samas aga on meilt nõutud sise verstapostide süsteemi äh, sisseviimist, et saaks pidevalt jälgida, milliseid edusammu me oleme mandaadi ajal saavutanud. Neid verstaposte seatakse kõikidele EULEX-i eesmärkidele ja äh, me peame täitma ka konkreetseid komisjonipoolseid algatusi, äh, mis tehakse Euroopa Liidu Äh, õigusasjade, siseasjade või laiendus, laienemispoliitika alusel. ma olen veendunud, et selliste teetähiste seadmine meie töö tõhusust suurendab, samas aga see stimuleerib kindlasti sisulisi arutelusid äh, ja äh, saame selgemaid suuniseid liikmesriikidelt. ma olen täiesti veendunud, et selline tulemustel põhinev lähenemine annab meie missioonile võimaluse Kosovo tegevus laiemalt teetähistada äh, Äh, vastavalt Euroopa Liidu kriteeriumitele, mis on seatud äh, õigusriigi valdkonnas. see on ilmselt lisa äh, motivatsiooniks Kosovo riigiasutustele selleks, et jälgida, milliseid edusamme on saavutatud ja nad on valmis võtma ka endale suuremaid kohustusi sellega seoses. suur tänu! ja nüüd äh, proua Marina, teie kord. lubage mul alustuseks öelda, et äh, suur tänu selle küllakutse eest. see on suur au äh, täna osaleda teie kohtumisel ja jagada oma seisukohti päeva teemal. ma alustaksin väikse jutuga, me elame sotsiaalsete võrgustike ajastul Facebook ja Twitter ja nagu paljud teist äh, uuendasin ma oma staatust eile ja panin sinna kirja, et ma olen praegu siis Brüsselis ja osalen Euroopa Parlamendis EULEX-i teemalisel kuulamisel ja kohe kirjutas mulle vastu üks sõber. miks Kosovot ei ole kutsutud sinna EULEX-ist rääkima? ja ma vastasin, et no keda nad siis veel sinna kutsuksid, kui mitte kosovlasi ja ta ütles, et ega EULEX ei puuduta Kosovot, see puudutab ju ühtset välis- ja julgeolekupoliitikat. võib-olla täna selgub tegelikult, kelle jaoks EULEX on mõeldud, aga mis ma siin ikka naljatlen ja kasutan ära seda aega, mis mul on ja pööran tähelepanu kolmele küsimusele. kõigepealt tahaksin ma rääkida Kosovos läbipaistvuse, stabiilsuse ja karistamatuse temaatikat, teiseks Kosovo staatus, staatuse neutraliteet, kohtupädevus ja kuhu EULEX platseerub pärast põhiseaduse muutmist ja inimõiguste rikkumised. viimane punkt puudutab loomulikult Põhja-Kosovot, nüüd EULEX-i maine, ausalt öeldes ega EULEX-il ei ole väga hea maine Kosovo kohalike seas mina ei arva, et see missioon oleks täiesti läbi kukkunud, ma olen härra Haaberi ja De Marniakiga osades punktides täiesti nõus. jah, tõesti on juhtumeid, kus missioon on olnud väga edukas, aga samas on olnud ka väga palju arutelusid avalikkuses äh, selle kohta ja ausalt öeldes seal öeldu kindlasti ei ole positiivne arvatakse, et stabiilsuse paradigma ennekõike jätkub äh, ka praegu ja äh, arvatakse, et mõned juhtumid või kaasused on olnud poliitiliselt motiveeritud ja tegelikult on äh, juurdlus viidud läbi ilma tõenditeta. ma viitan siin Keskpanga presidendi Äh, juhtumile, kes oli vangistuses kuid, kuid pärast seda lasti lahti, kuna tõendeid tema vastu ei olnud. lisaks sellele teised äh, väga äh, palju avalikkuses tähelepanu leidnud kaasused, kus missioon on olnud kas ebatõhus või on näha olnud ebalojaalsust, mis oli see õhtu näiteks minister Liima juhtum see kaasus toetus ainult ühele tunnistajale ja see tunnistaja on tänaseks meie seast lahkunud. see stabiilsuse paradigma alalhoidmine on tõsiseks ähvardavaks ohuks kosovlaste meelest, nad arvavad, et jätkub selline karistamatuse traditsioon, äh, mida kasutati unnike ajal, tõendeid lihtsalt hävitati väidetaval stabiilsuse tõttu, igasugused kuritegud, millest tollal räägiti, tänaseks on kalevi alla pandud ja, ja, ja rahvas arvab, et selline traditsioon jätkub. nii et mis ma tahaksin öelda? siin on see, et äh, rahvas arvab, et on selliseid poliitilisi motiveeri-, poliitiliselt motiveeritud kaasuseid, mis tegelikult ei peaks olema äh, Äh, juurdlusorganite äh, vaateväljas ja mulle tundub, et see ebastabiilsuse tunne ei tule tegelikult äh, tavakodanikult äh, Kosovo suhtes. Kosovo ei ole ohuks õigusriigile. ohtusid on palju ja peaasjalikult äh, lasuvad need poliitikutes. aga missioon on langenud sellesse lõksu minu meelest praegu, et ta tegeleb ainult selle probleemiga äh,, milleks ta esialgu sinna toodi, aga on liigunud üles kõrgematele poliitilistele tasanditele ja tegeleb oma tööga ainult kõrgemates eh, eh, riigis instantsides, instantsides, ma pean siin silmas siis äh, avalike hankeprotseduuri. teiseks tahaks rääkida sellest kontekstist äh,, millega tuleb Kosovo puhul arvestada, viis liikmesriiki ei ole Kosovot tunnustanud äh, Serbia intensiivne diplomaatiline tegevus, eriti pärast kahe tuhande kaheksandat aastat, kus kor-, ÜRO koridorides nad teevad oma diplomaatiat ja see neutraliteedi, see staatuse neutraliteet, mille alusel äh, äh missioon tegutseb ri-, äh, praegu pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist on Euroopa Liit võtnud äh, omale kohustuseks äh, õigusriigi jalu, jalule seadmine Kosovos, aga kahjuks on nad saatnud sellise missiooni, millel ei ole mitte mingisugust konsensuspoliitikat. see neutraalsuse põhimõte on vigane ja tegelikult töötab Kosovo huvidele vastu. riiki saab kas tunnustada või mitte tunnustada, mingisugust vahepealset asja ei ole olemas. see neutraalsus, mille on võtnud Äh, aluseks äh, missioon on ohustav, äh, seda väga paljudes valdkondades, kus on tekitanud tõsiseid probleeme, näiteks Põhja-Kosovos, kus Serbia, kus serblased on paralleelsed riigistruktuurid üles ehitanud ja see ei ole mitte ainult põhjas nii, vaid ka teistes piirkondades ja neid lihtsalt sallitakse ja öeldakse, et sellepärast, et nad pakuvad teenuseid, näiteks nagu siis haridus- ja tervishoiuteenuseid ja seda on öelnud Euroopa Liidu institutsioon ja see kindlasti ei ole, äh, ei aita kaasa. nüüd teine märkus, selle neutraalse üksuse küsimuses ja see, et äh, viis riiki ei ole tunnustanud, on siis äh, jurisdiktsiooni küsimused, põhiseaduse muutmine Äh, pärast, äh, aeg pärast ICAO-d, niisiis tuleb äh, selgitada, millise kohtupädevuse järgi EULEX-i kohtunikud tegutsevad. selleks, et see tuleb selgitada, selgitada ära, sellepärast et muidu tuuakse EULEX põhiseaduskohtu ette. näiteks ma provotseerin natukene, kui mõni äh, Äh, isik tuuakse EOLEX-i kohtunike ette, sellise kohtumenetluse võib äh, väga vabalt äh, tuua põhiseaduskohtu ette, kui ei ole selgitatud, milline on nende kohtupädevus ja eh, see puudutab otseselt ka inimõiguste teemat, eh, nimelt eh, koos EULEX-il on praegu täitesaatev võim, aga nagu ma aru saan, see, seda võimu hakatakse vähendama, aga praeguseks ei ole mitte ühtegi inimõiguste rikkumise juhtumit esile toodud täidesaatva, EULEX-i kui täidesaatva võimu töötegevuses ja viimane punkt Põhja-Kosovo nagu te teate, Kosovo territoorium on üksteist tuhat ruutkilomeetrit, kaksteist protsenti sellest territooriumist on äh, korrup-, äh, korruptsiooni, salakaubaveo ja organiseeritud kuritegevuse paradiisiks ja seal elab umbes viiskümmend tuhat inimest üheksakümne kolmandast aastast kolmeteistkümne aasta jooksul ei ole suudetud äh, tuhande kahesaja kilomeetri, ruutkilomeetri suurusel alal õigusriiki jalule seada, see on ju väga väike ala ja äh, selleks on äh, kulutatud, näiteks Euroopa Liit on üks koma seitse miljardit eurot õigusriigi ja kuritegevuse vastaseks võitluseks suunanud Ladina-Aafrika, Ameerikasse ma ei saa aru, kuidas siin Euroopas ei suudeta tuhande kahesajal ruutmeetril, ruutkilomeetril midagi ära teha, ma lihtsalt ei saa sellest mitte mida-, ma ei saa sellest aru, kuidas see nii võib olla. ja Kosovol seega on tõesti vaja põhjaosas abi õigusriigi jalule seadmisega. härra Demarniak, kes ütles, et missioon eeldab äh, seda, et nad põhjas saavutavad ka täisoperatiivsuse aga tegelikult on väga kurb vaadata, et EULEX missioonil on vaja kohaliku rahva heakskiitu selleks, et Kosovos oma operatsioone täies mahus edendada. kohe lõpetan. mina kosovlasena äh, ja Kosovo kodanikuna äh, olen valmis tunnistama, et meil on abi vaja ja me oleme valmis abi vastu võtma väga paljudes valdkondades, aga meil on vähemalt vaja sellist missiooni, kus Euroopa Liit ei ole võtnud aluseks konsensuspoliitikat, meil on vaja abi, palju abi, aga see abi peab olema õige abi. ma olen sügavalt veendunud, et Kosovo suudab oma institutsioonid ise üles ehitada, kui äh, neid õigeti, õigesti toetada. teised riigid on seda saavutanud ja mõned väga äh, respekteeritud riigid ongi seda so saavutanud, nii et meie saame sellega ka ise hakkama, ma olen veendunud, suur tänu. Miss Marina and finally. suur tänu. ja lõpetuseks saab sõna kindral Baltoon. tänan. teen lühidalt. me praegu oleme strateegia rakendamisfaasis ja need ähm, soovitused, mis me esitasime poliitilisele julgeolekukomiteele, võeti üle, nendega oldi nõus. ma olen nõus äh, sellega, mida ütles eelkõneleja, et äh, Kosovo ametkonnad äh, peavad saama võimekuse võtta ohjad enda kätte ja seda EULEX ka üritab teha poliitilise komitee kaudu näiteks. me läheneme asjale ettevaatlikult, võtame arvesse kõikide sidusrühmade esindajate arvamusi. mainin siinkohal äh, juuli äh, sündmusi eelmisest aastast, äh, Serbiale kandidaatriigi staatuse andmist ja Serbia valimisi käesoleva aasta maikuus. loomulikult äh, nii EULEX kui ka KFOR olid silmitsi siis kõigi nende muutustega ja nendest tuleneva suurema liikumisvabadusega ja nüüd äh, missioon on pidanud äh, kohanduma uute oludega, eelkõige just äh, ka edusammudega, mida on tehtud, nagu eelkõneleja mainis, näiteks tollistandardite osas on olukord oluliselt paranenud. politsei muutub järjest professionaalsemaks ja EULEX-i personali ei pea enam hoidma igas äh, riigi piirkonnas, aga on mõned äh, problemaatilised äh, piirkonnad siiski. Euroopa Liit soovib säilitada stabiilsust Kosovos, et saavutada edu ja seda on võimalik saavutada, kui EULEX ja KFOR teevad tihedat koostööd. Kosovo on ühine projekt Euroopa Liidule ja NATO-le ja siinkohal tahaksin tähelepanu juhtida sellele, et me olime tihedas kontaktis äh, NATO ametnikega, kui me panime kirja oma strateegilist äh, ülevaadet. me oleme tugevdanud äh, oma kohalolekut Kosovos, meil on õigusriigi dialoog Kosovoga, viisavabastusdialoog kõik need äh, protsessid on viinud Euroopa Liidu ja Kosovo vahelised suhted oluliselt edasi ja Eurex loomulikult peab oma rolli ka vastavalt äh, kohandama, et paremini toetada neid äh, protsesse ja strateegiline ülevaade ka kajastas kõiki neid protsesse. me leppisime selle aasta veebruaris kokku operatiivsete plaanidega seotu. lõppotsused võeti vastu eelmisel nädalal. tahaksin siinkohal öelda, et nüüd tuleb äh, teha edasisi samme lähtuvalt äh, dokumendis äh, kirja pandust nii Kosovo ametiasutused kui ka EULEX peavad pingutama, et ühel päeval saaks äh, kosovolased täielikult ohjad äh, enda kätte võtta. aitäh! Äh, suur tänu! alustame nüüd aruteludega, kõigepealt saab sõna proua Lunatšek, meie raportöör, kes arvatavasti teeb lõppsõna kohe alguses. ei, seda ma ei tee. lõppsõnadeni ma ei taha jõuda aga ma tahaksin esitada külalistele mõned äh, küsimused. Teile, kes te tulite peale algust, tahaksin ma öelda, et siin saali tagaosas äh, on fotonäitus Eulex äh, korraldas nimelt Kosovos fotovõistluse võistluse pealkirjaks oli äh, Lens on the law, right or wrong ja selle võistluse võitja on ka siin kohal. igal juhul äh, said kosovolased võimaluse väljendada oma tundeid äh, ja nägemust seoses justiits- ja õigusküsimustega soovin tänada kõiki eelkõnelejaid, olles Kosovo teema raportöör ja olles teemaga tegelenud põhjalikult kolm aastat, tahaksin ma öelda, et äh, EULEX-id äh, alguses äh, väga hinnati Kosovos. ei olnud levinud arvamus, et EULEX on UNMIK-i järeltulija arvati, et EULEX äh, tõesti äh, aitab võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu, viib korruptsioonijuhtumid äh, kohtusse ja toetab igati justiitsvaldkonna arengut, aga nagu ka proua Morina ütles, siis aastate jooksul on see olukord nüüd äh, muutunud EOLEX-i esindajad ütlesid, et äh, strateegiline ülevaade on nüüd äh, tehtud, äh, justiits- ja politseijõude on vähendatud, aga millised on teie nägemused tulevikuks? näiteks kahe aasta pärast, kuidas te näete siis EULEX-i ja kuidas te näete siis Kosovo ametivõime? millistena te neid näete? see on esimene küsimus. teine küsimus on seotud Kosovo äh, põhiseadusega ja kontrollitud iseseisvuse lõppemisega. oleks oluline, kui EULEX-il oleks kindel positsioon ka Kosovo juriidilises ähm, raamistikus, nagu ka proua Murino ütles, ja üks küsimus, mida seni ei ole mainitud, äh, puudutab äh, soo küsimuste süvalaiendamist. kas te võiksite öelda meile paar sõna selle kohta, mida on EULEX oma personalis ja poliitikates saavutanud äh, soolise süvalaiendamise teemal? edasi, te rääkisite inimkaubandusest, Äh, ja politsei koolitamises selles valdkonnas nüüd EULEX-i politseijõude on vähendatud äh, drastiliselt ja millisena te näete koostööd politseiga inimkaubanduse valdkonnas, kas on piisavalt personali koolitamaks välja Kosovo politseid, et selle probleemiga toime tulla või äh, on politseijõudude vähenemine või vähendamine mõjutanud drastiliselt ka selle teemaga tegelemist. härra Liimait mainiti siin äh, mitu korda ja tema juhtumiga seoses on olnud äh, palju ootusi, aga ei organiseeritud kuritegevuse ega sõjakuritegude alased süüdistused tema osas ei ole kaugele jõudnud. me loomulikult ei taha sekkuda siin kohtunike töösse, aga kuidas te tulete toime nende ootustega? Te mainisite paljusid ähm, kohtuasju, mainisite seda, kui palju on võetud äh, vastu otsuseid, aga kosovolased näevad seda kõike natukene teistmoodi ja ma tahaksin äh, küsida teilt, kuidas te tulete toime nende ähm, ootustega ja Kosovo arvamu-, kosovolaste arvamusega, et äh, asjad ei ole läinud piisavalt äh, kiiresti, ma tean ka Austriast, et korruptsiooni kohtuasjad liiguvad edasi aeglaselt, aga ootusi tuleks siiski võtta tõsiselt. edasi äh, neutraalne staatus. kakskümmend seitse liikmesriiki toetasid EULEX-i missiooni. aga nüüd äh, omandiga seotud äh, kohtuasjades saavad kohtunikud äh, ise otsustada, kas rakendatakse Kosovo seadust, UNMIK-i seadusi või endise Jugoslaavia seadusi tundub, et ei ole siin poliitilist tahet ja poliitilist sidusust otsustada nüüd ära, et kasutataks Kosovo seadusandlust, tegemist on äh, riigiga ja selle riigi seadust tuleks kasutada, loomulikult EULEX äh, lähtub äh, staatuse küsimuses neutraalsusest ja kõik liikmesriigid ju ei ole tunnustust andnud edasi ähm, ohvrikaitseseadusandlus Kosovos, mis ei ole rakendunud. üheks äh, probleemiks on äh, see, et äh, EULEX-is osalevad riigid, mitte ainult Euroopa Liidu liikmesriigid, aga ka teised, ei soovi ohvrikaitset edasi arendada ohvrite Kosovost ähm, väljaviimise kaudu ja selle tõttu ei saa loomulikult äh, edasi arendada seda seadusandlust. Äh, samuti on olnud äh, probleeme kohtunike ja prokuröride mm, personaliküsimustes. edasi ja EULEX-i Kosovo missiooni juhi härra Marnaki mandaat aegub varsti, nagu te ka ise ütlesite. kas on ka teada, kes saab olema teie järeltulija? suur tänu, esimees. minu poolt ka mõned küsimused, ütleb härra Kukan. me teame, et äh, Euroopa Liit soovib äh, mandaati muuta. küsin äh, provokatiivselt kas äh, mandaadi muutus on seotud äh, muutustega koha peal või lähtutakse ülevaate järeldustest, et EULEX ei täida päris hästi oma eesmärke Kosovos. ja kuidas toimivad kohtud Põhja-Kosovos ja mida oleks võimalik seal parandada ja siis äh, konkreetne olukord kahes piiriületuspunktis Kanias ja Bonjakis ja tolli äh, küsimustes, millal antakse tollipädevus äh, Kosovo ametivõimude äh, kätte. nüüd edasi, korruptsioon. mulle mõnikord tundub, et EULEX tegutses alguses väga vapralt ja julgelt, aga nüüd on asi kõik äh, kuidagi lohisema jäänud. proua Morina oli väga diplomaatiline, kui ta ütles, et EULEX pole eriti äh, populaarne Kosovos ja kui me kohapeal kohtusime mittetulundusühingute esindajatega, siis me tõesti kaitsime, kaitsesime EULEX-it, sest kriitika EULEX-i aadressil oli väga tugev ja tahaksime teada, milliseid muutuseid plaanitakse ette võtta, et olukorda parandada. ja te võiksite mainida ka Dick Martise raportiga seonduvat äh, uurimist. ja ma tahaksin tänada proua Morinat, äh, tema poolt öeldu kindlasti pakub meile uut vaatenurka EULAX-i tegevusele tänan, härra Kukan ja nüüd annan sõna härra Posseltile, palun piirduge kahe minutiga, kolleegid. tänan. esimees, selliseid reegleid ei peaks äh, panema paika arutelude keskel. kõigepealt ma tahaksin öelda üht-teist proua Morinale, õnnitlen teda julguse puhul, toetan iga lauset, mida ta ütles ja järgmisel äh, kuulamisel peaks me kutsuma kohale ka Kosovo mittetulundusühingute ehk kodanikuühiskonna esindajad, et nad saaksid oma kriitika otse välja öelda. nüüd küsimused. härra Haber, mida te ütlete kriitika kohta, mida me oleme saanud äh, KFOR-ilt, et äh, rahvusvahelised äh, kurjategijad asuvad Põhja-Kosovos, äh, nad äh, saavad aga põgeneda, äh, kuna EULEX ei suuda piisavalt kiiresti äh, neid äh, kinni võtta seal. ja ma tahaksin küsida ka härra Puude Marniakilt, et kui on kaebusi, ükskõik, kas nad on õigustatud või mitte, aga neid on palju, siis kuidas on võimalik käsitleda kaebusi EULEX-i siseselt ja EULEX-i väliselt? ehk siis äh, kuidas oleks võimalik kaevata Euroopa Liidus EULEX-i peale. ja viimane küsimus härra Gentilinile. Protaeris sõlmis kokkuleppe Belgia, eh, vabandust, Serbiaga pärast Serbia valimisi, eh, aga seda kokkulepet ei ole rakendatud, eh, kuidas selle rakendamist kiirendada? ja kuidas on lood kaubanduskokkuleppega Kosovo, Serbia vahel? lõpetuseks, me peaksime parlamendina avaldama survet nendele Euroopa Liidu liikmesriikidele, kes Kosovot ei ole veel tunnustanud. me peame avaldama survet eh, neile, sest et see mittetunnustamine raskendab nii Kosovo ametivõimude kui ka EULEX-i tööd. ja härra Panseri, palun. tänan, esimees loomulikult äh, on vajalik äh, toetada arenguid Kosovos ja lähendada Kosovot Euroopa Liidule, kui vaadata kaugemasse tulevikku. aga kuidas nüüd äh, hinnata seda strateegiadokumenti? kui nüüd mandaati uuendatakse, siis kindlasti tuleks põhjalikult hinnata olukorda. tuleks jõuda järeldusele selle kohta, miks äh, EULEX-i tegevus ei ole olnud äh, täielikult äh, selline, nagu sooviti. ja mis puudutab Euroopa Liidu ja EULAX-i äh, rahalisi suhteid, siis loomulikult äh, peab EULAX kandma vastutust äh, rahalises mõttes ka Brüsseli ees. tuleb esitada ka küsimusi poliitilise vastutuse kohta Kosovos. loomulikult tuleb justiitsküsimused äh, täpsemalt äh, luubi alla võtta. justiitsvaldkond äh, peab olema sõltumatu, iseseisev. meil on igasuguseid eriesindajaid, suursaadikuid, kes kõik äh, kohtuvad kohtunike ja prokuröridega ja see kõik mõjutab loomulikult äh, kohtunikkonna sõltumatust. edasi. kuidas siis äh, tagada justiitssektori tõeline iseseisvus? meil on vaja kindlasti sellist äh, poliitilist eliiti, kes oleks tegutsemisvõimeline, aga kes kannaks ka vastutust. praegu on äh, liialt äh, keskendatud, keskendutud sõjakuritegude paljastamisele, inimeste süüdimõistmisele ja vähem on tähelepanu pööratud korruptsioonile ja siinkohal tuleb täitevvõim konkreetsemalt loobi alla võtta. EULEX peaks äh, kindlasti rohkem äh, just mainitud valdkondades tegema. meil on vaja enamat kui see strateegiline ülevaatamine, suur tänu. härra Vaiglil, palun Moram priznati, da osebno že dolgo nisem bil na Kosovu in ne morem veljati kot post-. tänan. ma ei ole mõnda aega Kosovos äh, käinud ja ma ei ole enam päris Kosovo ekspert, aga üht-teist äh, tahaksin siiski öelda. alati on lihtne kritiseerida EULEX-id norida äh, EULEX-i kallal, aga EULEX võttis ju siiski üle väga olulise ülesande ja väga tundliku ülesande sellises piirkonnas, kus äh, õigusriigi põhimõttel ei ole just väga pikka traditsiooni olnud. EULEX pidi oma töös äh, õppima arvestama oludega, mis on väga regioonispetsiifilised. ja see kõik viis omakorda selleni, et äh, Kosovo peab äh, võtma tulevikus rohkem vastutust kanda ise oma kodanike huvides peame panustama inimressursile Kosovos ja kas teie arvate, et Kosovo on lähitulevikus võimeline õigusriigi äh, põhimõtte kohaselt äh, tegutsema? Kosovo tulevik sõltub suuresti ka Serbia poolsest suhtumisest. valimistulemused äh, Serbias on julgustavad. võib-olla see toob endaga kaasa rohkem tasakaalu ja vastutust. Serbial on väga oluline roll ja ka oluline vastutus kanda. samas vastutab eh, Serbia kogu Euroopa ees selles osas, mis puudutab äh, sealse piirkonna tulevikku. ja ma ei ole nõus äh, sellega, et meil kõneaega lühendatakse siin niimoodi. ja esimees annab äh, sõna proua Pakile, olles eelnevalt maininud ka härra Tannokit, kes nüüd saabki sõna, palun. For the last eleven years I wanted to raise a specific suur tänu, ma tahaksin juhtida teie tähelepanu ühele juhtumile, mida mainis mulle minu üks valija, kes osales valimisvaatlusel ka seal. see puudutab ühte kaevandusettevõtet, mis koosneb tegelikult kahest ettevõttest, ehk siis Serbia oma põhjas ja Albaania oma lõunas umbes tuhat inimest töötab seal ühisettevõttes ning mul, minu tähelepanu juhiti sellele, et põhjapoolset äh, e-, ettevõtet on hakatud majanduslikult sanktsioneerima, nende äh, käibemaksu ei tagastata, pangaarveid arestitakse Pristina ametivõimude poolt, äh, kuigi nad on üksteist aastat töötanud seal päris tõhusalt. mina saan aru, et EOLEX keeldub sekkumast sellesse juurdlusesse või keeldub ka Kosovo valitsusele survet avaldamast, äh, mis puudutab neid majandussanktsioone, sest see tegelikult tähendab ju, et äh, ettevõte peab lõpetama tegevuse ning kolm ja pool tuhat inimest kaotavad töö. mina olen alati mõistnud, et äh, selle ettevõtte õiguslik staatus, kunagine privatiseerimine ning omanike küsimused jäetakse lahendamiseks alles siis, kui Kosovo enda terviklik problemaatika on lahendatud. kas ei oleks Äh, kavatseb midagi ette võtta selleks, et staatus quo'd äh, taastada, mis üksteist aastat nii hästi toimis? siis veel üks küsimus, Serbia valimised, äh, nüüd on seal uus president, võrdleme siin natsionalistliku öö, ähm, taustaga ning Kosovo suhtes üsna radikaalselt meelestatud, kas see muudab EULEX-i töö, koostöö Serbia ametivõimudega keerulisemaks või jätkub töö samamoodi, nagu ta senini pragmaatiliselt on toiminud. suur tänu! aitäh, härra Tänak! ja nüüd lõpetuseks proua Pakk. esimees, suur tänu selle võimaluse eest rääkida täna nende daamide ja härradega. EULEX-i kohta tahaksin ma öelda, et äh, pärast äh, UNMIK-i äh, kehvi aastaid olid EULEX-ile suunatud suured ootused ja need ootused olid liiga suured. nii see tihtipeale on, kui nüüd tuleb alustada sellisest raskest olukorrast või tuli alustada raskest olukorrast, mille UNMIK endast maha jättis. EULEX äh, võiks mitmetes valdkondades olla rangem, seda on väljastpoolt alati hea öelda, aga eks tuleb töötada nende töövahenditega, mis olemas on. EULEX äh, võiks teha rohkem koostööd äh, KAFOR-iga selleks, et panustada rohkem õigusriigi põhimõtte rakendamisel, eriti põhjas. aga mind eriti ärritab see, et äh, dialoog Serbia ja Kosovo vahel, mis algas eelmisel äh, aastal, kuna Serbia soovis saada kandidaatriigi staatust, et äh, need tulemused, need nii-öelda tulemused ei ole ju üldsegi, tulemused on väga kaheldavad ja ma tahaksin äh, küsida, kas mitte EULEX ei peaks ka selles valdkonnas äh, tugevamalt äh, sekkuma? järgmisena, mis puudutab Põhja-Kosovot, siis mitte ainult minu, vaid ka mm, suuremate ekspertide arvates on seal tegemist põhimõtteliselt kurjategijate oaasiga kas seal on tegemist ainult Serbia kurjategijate võrgustikega või on seal tegemist ka teiste võrgustikega, kes ennast lihtsalt seal peidavad, kas seal on ka Albaania kurjategijad pelgupaiga leidnud, me peaksime sellesse kuritegevuse pesasse natukene rohkem valgust tooma ja selle lahti harutama tahaksin ka küsida, et miks ei ole võimalik, et äh, Kosovo sportlased osaleksid Kosovo lipu all olümpiamängudel, on äh, täiesti äh, häbiväärne, et äh, me niimoodi äh, käitume Kosovo noorte suhtes. Kosovo ei ole mitte mingisuguseid rahvusvahelisi õigusi rikkunud. Äh, osad riigid küll ei ole tunnustanud Kosovot, aga loodetavasti nad seda varsti teevad ja kõike seda arvestades on täiesti ähm, ennekuulmatu, et me nüüd noorte kosovolaste suhtes niimoodi käitume Euleksi missioon ja härra Gentilini oleksid võinud ka siinkohal rohkem panustada, me ometi ju näeme tunneli lõpus valgust ka poliitika valdkonnas. ja kui siin osad kahtlevad, et kas Kosovole antakse täielikult äh, valitsusohjad üle või mitte, siis mina tahaksin öelda, et me ei tohi teha Kosovos sama viga, mis me tegime Bosnia-Hertsegoviinas. mida rohkem me venitame kontrolli üleandmist kohalikele, seda vähem vastutust kohalikud lõppkokkuvõttes äh, tunnevad. nii et äh, ärge eeldage, et äh, kosovolased äh, on äh, lollimad kui mõned teised, äh, väga paljud on äh, saanud hariduse ka välismaal ja usaldage rohkem kohalikke ja ärge ütelge, et meie peame olema tingimata need õpetajad, kes neile tarkust pähe valavad. me loomulikult peame aitama neid nii kaugele, et nad suudavad iseennast aidata suur tänu, proua Pakk, nende oluliste märkuste eest ja nüüd ma annan sõna külalistele, et vastata komisjoni, vabandust, meie ko-, jah, väliskomisjoni äh, liikmete poolt esitatud küsimustele, härra Sintelini kõigepealt. Couple of comments on. suur tänu, paar lühikest kommentaari nende küsimuste kohta, mis minule suunati ja mida esitati üldiselt. esiteks, minu arvates see arutelu ja väga asjalikud küsimused näitavad, kui keerukas see töö tegelikult on. kui keerukas on selle ülesannete täitmine ükskõik kellel, kes seda Kosovos parasjagu täitma peab. jah, kõik võivad ju paremini tegelikult tegutseda, asjad võivad alati olla paremad, see kehtib kõigi kohta, aga EULEX-i puhul tuleb tunnistada, et sageli on üksikjuhtumid varjutanud väga keerukat ja intensiivset igapäevast tööd, mida missioon on teinud Kosovos. ja see, et see töö on olnud produktiivne, seda näitab ka asjaolu, et see ülevaatamisprotsess praegu toimub ning et nagu proua Pakk just ütles, on üldine kontseptsioon see, et järjest rohkem vastustust tuleb anda kohalikele inimestele valdkondades, alustades valdkondadest, kus nad juba praegu omadega hakkama saavad. me kõik mõistame seda ja see kontseptsioon on väga selge. mis puudutab dialoogi, siis ma juba ütlesin, et ma loodan, et kõik mõistavad, et sellele alternatiivi ei ole. loomulikult on sõlmitud kokkuleppeid, sellest ma räägin hiljem, aga kõigepealt tahaksin ma rõhutada selle meetodi olulisust. see meetod, nagu ma juba ütlesin, on toiminud ja me saame, oleme sellest õppinud nii mõndagi. tulevikus võib see võtta erinevaid vorme, aga meetod ise on olemas. ja seda tunnistavad kõik kokkulepped sõlmitakse selleks, et neid ka ellu rakendatakse, see on ju fakt. ja selle fakti juurde me jääme. keegi ei saa olla rahul praeguse ellurakendamisprotsessi kiirusega. aga ma arvan, et me oleme pühendunud edasi tegutsemisele, sest nagu ma juba ütlesin, kokkulepped sõlmitakse selleks, et neid ka ellu rakendataks. mõningad kokkulepped on ellu rakendatud mõningad on toonud ka tulemusi. mis puudutab äh, tollitempleid, siis äh, seal toimunuga võime me olla üsna rahul. Äh, kaupade ja inimeste vaba liikumise juures võib näha käegakatsutavaid tulemusi, tsiviilregistri puhul samuti teatud valdkondades peame me kokkulepet tõesti praktikas ellu rakendama mõlemalt poolt. aga ma nõustun proua Pakiga, et tunneli lõpus on valgus ning ainuke võimalus on nüüd lihtsalt edasi tegutseda. kõik Kosovoga seotud protsessid on keerukad, oluline on siin lihtsalt edasi tegutseda pühendunult ja me oleme selleks valmis, suur tänu! Uh, uh, uh, aitäh, härra Gentilini, nüüd härra Harber. suur tänu. ärgem unustagem, et Euleks on õigusriigi missioon. see ei ole peatükk seitsme pädevuste missioon, mis puudutab äh, konflikti äh, järgseid, äh, järgset olukorda. meie eesmärk on parandada õigusriiki Kosovos tsiviilvahenditega ning läbi täidesaatva võimu, mis piirdub aga kohtusfääriga. ma arvan, et üks põhjuseid, miks EULEX ei ole populaarne Kosovos ning miks sellega ei olda eriti rahul, kuigi ma olen vastukaaluks üritanud välja tuua ka mõningad missiooni edulood, on see, et sellelt on väga palju oodatud. pärast kaheksat aastat UNMIK-i oli Kosovos suur rahulolematus, et täielikku sõltumatust ei olnud veel saavutatud Euroopa Liidult oodati imesid, aga Euroopa Liit oli ja on endiselt äh, lõhenenud tunnustajate ja mittetunnustajate vahel. ning Euroopa välisteenistus ja missioon, mis allub nõukogule, peavad äh, leppima selle olukorraga, meie ei saa ju seda muuta, asi on liikmesriikides, kes peavad otsustama, kas nad soovivad olukorda muuta või mitte. meie peame leppima selle olukorra tagajärgedega oma praktilises töös. liikmesriigid, keda teie esindate siin ju, on need, kes saavad olukorda muuta. mis puudutab kohtusüsteemi ning sealseid kaasusi, jah, alguses olid ootused kõrged, mingit kiiret edu ei saavutatud, nagu ma juba ütlesin, siis organiseeritud kuritegevuse ja sõjakuri, kuritegude äh, kaasused, kui vaadata kas või Teise maailmasõja sõjakuritegude protsesse, need kestavad väga kaua aega. ei ole seega mingi ime, et äh, missiooni ähm, edusammud on aeglased. ma olen mõõdukalt optimistlik, aga ma ei soovi teie ootusi äh, taevasse tõsta. ma olen mõõdukalt optimistlik, sest need kaasused, äh, nende uurimine võtab juba paar-kolm aastat aega, ennem kui kohtuprotsess alata saab seega ei ole ka ime, et esimese missiooni tööaasta jooksul mingisugust erilist säravat edu täheldada ei olnud. nüüd aga on palju rohkem kaasusi jõudnud juba valmisolekufaasi kohtusprotsessiks. Mm, näiteks Keskpanga direktori kaasus on pidurdunud teatud juhtudel ähm, üllatavalt sagedasti tunnistajad äh, surevad, nagu härra Leemai kaasuse puhul ja sageli mitte loomulikel põhjustel hoopis. aga see ei tähenda, et me peaksime hakkama ründama prokuröre või kohtunikke. tuleb leppida sellega kui paratamatusega praegu. me arvame, et ilmselge kurjategija heaks äh,, õigeksmõistmine on ju äh, õigusmõistmine see väärastunud vorm, aga me üritame seda ka vältida. nagu ma juba ütlesin, ei saa ma praegu seda staatuse neutraalsust kommenteerida, liikmesriigid tagasid selle meile, veel üks kohtusüsteemi äh, probleem oli tunnistajate kaitse, meil on sinna vaja personali, liikmesriikideski on neid inimesi päris vähe ning seetõttu saadetakse ka meile neid väga vähe, aga me soovime neid järjest rohkem ning me soovime ka, et tunnistajaid ümber paigutataks. liikmesriigid aga on ka siinkohal kõhkleval seisukohal. kui küsida teie valijatelt, kas nad soovivad enda juurde mõnda sellist tunnistajat, siis te võib-olla ka näete, miks see ümberpaigutamine keeruline on. Põhja-Kosovo. positiivse külje pealt võiks öelda, et isegi liikmesriigid, kes ei tunnusta Kosovo iseseisvust, ei väida, et koos, Põhja-Kosovo ei kuuluks Kosovole. see argument puudutab Kosovot tervikuna ju. aga Põhja-Kosovos on olukord, kus elanikkond on valmis vägivallaks ja kohapealne vägivallavastane võitlus on sageli kontraproduktiivne. näiteks eelmisel sügisel võis televisioonist näha esimese värava kolmekümne ühest juures toimunut. ma arvan, et ÜRO inimesed olid väga vaprad, aga tõsiasi on see, et juurdepääs väravale blokeeriti sügaval Kosovos ja sügaval Serbiaski ja seetõttu juurdepääs väravale puudus. ja sellest tulenes suur surve. ma arvan, et me peame ootama dialoogi, kuigi sellel on ka probleeme, nagu Fernando Gentilini ütles, aga dialoog tuleb äh, uuesti avada ja me oleme, nagu me peamegi olema, mõõdukalt optimistlikud, aga tulemusi tagada me ei saa. Dick Marti ähm, eriuurimiskomisjon, mis meie missiooni all loodi. organisatoorselt oli ta suhteliselt sõltumatu, ta töötab koos Kosovo kohtuga ja on olnud üsna edukas senini, mis puudutab üldraamistiku loomist ning koostööd teiste riikide kohtusüsteemidega. niisiis, me võime oodata, et juurdlus lähiajal algab ning vastavalt Kosovo õigusele on neil kaks aastat selle juurdluse läbiviimiseks. vähemalt nüüd on selge tähtaeg paigas siis peab see kaasus ka kohtusse jõudma. ahistamised Põhja-Kosovos ja jätkumeetmed. seda on raske teha, me oleme seda üritanud, niipea kui keegi arreteeritakse, tulevad inimesed kohe tänavale, barrikaadidele Äh, võib küll sealt äh, üritada välja tungida, aga sellega käivad paratamatult kaasas inimohvrid, see on esimene probleem ning teine probleem tuleneb sellest, kui inimene on ka arreteeritud, siis kas on olemas piisavalt tõendeid tema vastu. näiteks härra Silinovitš on professionaalne kurjategija Põhja-Kosovos, aga kas meil on piisavalt tõendeid tema vastu, kas on olnud piisavalt tunnistajaid tema kuritegudele et ta kohtusse viia, see on teine probleem. aga jällegi meil kehtivad ranged õiguslikud standardid, Vessilinovitši puhul, nagu te teate, serblased ootamatult olnud äh, abivalmid ning nad vahistasid ta äh, Serbias. niisiis tõesti väike valguse helk tunnile lõpus ikkagi on ma vist vastasin juba päris paljudele küsimustele. üks asi vajab veel, veel selgitamist, nimelt öö, äh, missioonijuhi vahetumine. valimisprotsess on nüüd pidurdunud, me teame, et missioonijuhi mandaat lõpeb, aga me ei tea täpselt, millal ta tagasi astub ja nagu te mõistate, siis kõik need valimisprotsessid on väga konfidentsiaalsed alati. suur tänu! aitäh, härra Harber! Haber. ja järgmisena Euleksi ähm, missiooni juht härra Pout. suur tänu! suurem osa küsimustest leidis juba eelmiste kõnelejate poolt vastamist. selgitaksin paari aspekti tuletaksin teile meelde, millises keskkonnas me peame tegutsema. mina asusin ametisse viieteistkümnendal oktoobril kaks tuhat kümme. selleks ajaks tegutses missioon tõsises kriisiolukorras ning senini oleme me tegutsenud öö, täiesti lõpmatu kriisiolukorras. ametist vabastati president, kes astus tagasi, siis, siis toimusid valimised, nagu te teate, ei olnud nii lihtsad, kui oleks võinud oodata, need kestsid aprillini järgmisel aastal, siis see eelmise suve kriis, mis kõigil on loodetavasti meeles, pärast seda septembris tekkis veel pingelisem olukord, näiteks põhjapiiri väravate läbimiseks, läbimine oli võimalik ainult kopteritega. esimene värav põhimõtteliselt esi, suvekriisi ajal hävitati, siis toimusid Serbias valimised. ja selleks ajaks pidime me ka natukene oma tegevust rahustama ja kui te olete olukorda jälginud, siis vahest olete näinud ka, et niipea, kui see valimisprotsess lõppes poolteist nädalat tagasi, jätkasime me koheselt oma tegevust ka Põhja-Kosovos, kus me väga rasketes tingimustes viisime läbi ver-, härra Veressinovitši äh, elukoha läbiotsimise, kes, nagu juba öeldud, on Serbias kuskil juba detsembrist alates vahistatud siis eh, eelmisel nädalal viisime veel ühe kuritegevusvastase operatsiooni läbi, seda lõuna pool jõge, ühes võrgustikes, mis, mille kohta me teame, et ta on kindlasti seotud etnilise kuritegevus al, albaanlaste kuritegevusvõrgustikuga ka Põhja-Albaanias, Põhja-Kosovos. siis kõik need probleemid, mis on seotud õigusega, mittetunnustavate ja tunnustavate riikidega ja nii edasi, kõik nende probleemidega oleme me igapäevaselt silmitsi. üks kommentaar ka mandaadi kohta. minu arvates strateegilise ülevaatamise järel peaks olema selge, et mandaati ei ole muudetud, mandaati äh,, muutunud on rõhuasetus meie missioonil, aga mandaat on sama juba sellel lihtsal põhjusel, et äh, meie ühist tegevust ei ole muudetud. kõik liikmesriigid olid ühel meelel, et seda ühistegevust, mis on paika pannud ka mandaadi, ei muudeta. ning meie missioon on seotud ühelt poolt selle dokumendiga, sest see on meie mandaadi alusdokument, kus on kirjas, mida oodatakse meie missioonilt ning teisalt teen ma seda, mida minult nõutakse ja liikmesriikide poolt. ja loodetavasti te ei arva, et mina missioonijuhina teen midagi muud peale selle, et ma pean kinni nendest kahest reeglist ehk mandaadist ja liikmesriikide suunistest, mida ma olen saanud läbi BSC ja see strateegiline ülevaatusdokument on jällegi üks uus suunis. mina soovin, üritan kohandada meie missioonitegevust vastavalt muutuvale keskkonnale ja keskkond muutub tõesti kiiresti. aga sellega ongi kõik. mis puudutab kohtu valdkonda, siis tahaksin rõhutada, et see ühistegevus, mida siin eraldi mainiti mis põhineb äh, parimatel Euroopa standarditel ja tavadel, siis seal kohtunikud on tõesti sõltumatud ning prokurörid autonoomsed. ja missiooni juhina kinnitama teile, et ma väga tähelepanelikult järgin neid äh, aluspõhimõtteid, sest need on ju elementaarsed Euroopa standardid ning ma eeldan, et mitte keegi siin saalis ei oota, et ma teeksin midagi muud. aitäh! härra Paul Temarnak. proua Morina, palun. mis? Äh, härra Posselt, te väldisite ühte minu küsimust. härra Manjak, ma küsisin äh, teilt, kuidas oleks võimalik äh, EULEX-i peale kaevata nii Euroopa Liidus kui ka Euroopa Liit, kui ka EULEX-i siseselt, see on väga oluline kodanikele. no we have a mic-. meil on jah, selle jaoks ette nähtud mehhanism. ja see on täiesti sõltumatu mehhanism. see ei ole otseses mõttes EULEX-i äh, all, äh, kuid tegeleb EULEX-iga, kaebusi on meieni jõudnud, ma ei tea, kui palju aga iga kuu jõuab äh, meieni äh, neid kaebusi ja me peame pidevat äh, järelevalvet selle üle, mis nende kaebustega saab, mõned nendest kaebustest juriidilistel põhjustel ei tule kaalumisele, aga väga paljud nendest on Äh, sellised, millega me tegeleme ja me anname välja iga-aastase raporti nende kaebuste kohta, nii et mehhanism on olemas ja jah, neid kaebusi meieni jõuab ja nendega me arvestame. härra esimees ütleb, et loodetavasti see selgitas asju ja sõna nüüd siis proua Morinale. suur tänu. minule esitatud küsimus oli see, et kas me oleme minu meelest valmis üle võtma riigijuhtimise, ma loomulikult juba oma olemuselt usun äh, Äh, kohalikku omandit tundesse ja küsimus tegelikult ei ole selles, kas me oleme valmis või mitte, alternatiivi lihtsalt ei ole, me oleks pidanud juhtimise võtma üle kahe tuhande kaheksandal aastal, kaheksateistkümnendal äh, veebruaril. aga paljudel põhjustel see nii ei läinud. Kosovo on äh, iseseisev riik, teda tuleb niimoodi tunnistada ja tunnustada ja toetada Kosovo poliitiline maastik praegu või see pilt sellest poliitilisest maastikust äh, on otsene tulemus äh, kahekümne kolme aastasele künklikule raskele teele. tegelikult minu meelest see pilt ei kajasta õigesti Kosovot. suutlikkus on olemas, kuid äh, võib-olla ei ole see suutlikkus veel päris nii küps, et praegu üle võtta ja see, kui toetatakse seda karistamatust jätkuvalt äh,, äh tegelikult äh, mängib äh, nende kätesse, kes tahavad äh,, et poliitiline maastik ei muutu äh,. meil on vaja Euroopa Parlamendi toetust äh,, valimiste ajal te meid toetasite küll, kuid sellele järgnes avaldus, äh, mis äh, tuli välisteenistuse poolt, kes ütles, et valimisprotsess oli demokraatlik ja vaba. tegelikult see nii ei olnud, rikkumisi oli palju ja tulemuseks on see, et viimase kaheteistkümne aastases poliitilises maastikus midagi ei muutunud. nii et kahjuks ruum alternatiividele, võimalus sellele, et see suutlikkus, mis tegelikult Kosovo rahva seas on, esile kerkiks, on on väga väike ja sellepärast on meil vaja Euroopa Liidu toetust väga palju, et, et seda saavutada. suur tänu, proua Marina! ja lõpetuseks äh, härra Baltahun. suur tänu, härra esimees, kui lubate, siis ma alustan ühe isikliku märkusega Euleksi populaarsuse kohta rahva seas ja see võib-olla on otseselt seotud sellega, mis on Euleksi ülesanded siin öeldi, et äh, see staatus, mis äh, Kosovol praegu on, see nii-öelda kontrollitud iseseisvus, äh, see ei ole populaarne rahva seas, see tekitab ärevust ja võib-olla see rahulolematus selle staatuse küsimuse tõttu kandub üle Euleksile ja alati tõesti Euleks väga hea mainega ei ole. ja siis see küsimus raportöörilt, et kuhu me tahame jõuda kahe aastaga öeldi siin, et paika on pandud väga selge teetähiste struktuur ja et eesmärgid ja sihid on väga detailselt äh, kirja pandud. ma ütleksin, mis selle missiooni eesmärk on. Äh, läbipaistev multietniline kohtusüsteem, politseisüsteem, tollisüsteem, mis on vaba kõikidest poliitilistest mõjutustest äh, ja rajaneb äh, tugeval õiguslikul raamistikul, kus on kaasatud kõik huvipooled, mis vastab rahvusvahelistele standarditele ja millel on piisavalt suutlikkust selleks, et pakkuda tõhusat teenust, mis vastab ühiskonna vajadustele, ilma et peaks sekkuma Äh, äh, rahvusvahelisel tasandil ja see on väga ambitsioonikas eesmärk. Äh, kunagi me sinna jõuame, aga minu meelest ei peaks seda küll ajaliselt hakkama piirama kuidagi, vaid pigem panema paika teetähised ja mõõtma seda, kui kiiresti nende teetähisteni jõutakse. ja veel see strateegiline ülevaade, seda on ka kritiseeritud ja öeldud, et olulistes piirkondades ei ole piisavalt ette võetud, mina nii ei arva. see strateegiline ülevaade viitab probleemsetele kohtadele, üsna detailselt kirjeldab neid ja üks selle ülevaatamise põhjuseid ongi selles, et kuidagi tuleb ressursid ümber jagada ja seda tehakse meie missioon on oma inimressursi ja teised ressursid ikkagi väga oluliselt praegu ümber jaganud, võetakse vähemaks näiteks vahendeid mentorlustegevuselt koha peal eh, ja suunatakse need vahendid kõrgematele tasanditele, keskendutakse nüüd rohkem kohtusüsteemile eh, ja õigussüsteemile, sest et siin on veel väga palju ära teha ja loomulikult me peame mõtlema sellele, kas meil oleks võimalik rohkem vahendeid suunata ümber ka põhja, sest et äh, kui võimalik, peab EULEX äh, tagama selle, et äh, nad on rohkem esindatud ka Põhja-Kosovos. loomulikult tuleb vahendeid vabastada ka säästudest, me oleme selle võlgu nendele, sellele rahvale ja hoiame kokku seal, kus kokku saab hoida, me oleme kahekümne viie protsendi võrra oma missioonipersonali vähendanud, selle, seda me ei ole võlgu mitte ainult äh, piirkonna äh, riikidele, vaid ka meie maksumaksjale. ja nüüd see perioodiline äh, ülevaade kujuneb tegevusteks. suur tänu teile, ütleb härra esimees ja ma tahaksin lõpetada sellega, et tänan kõiki meie külalisi, kes osalesid tänasel kuulamisel ma arvan, et me saime nii mõndagi uut teada. Äh, teie äh, seisukohad äh, Kosovo kohta olid meile väga olulised ja veel kord siia sõitmast, aitäh! Let's go straight forward to the next point but.... Läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. aga enne veel on mul üks teadaanne, äh, nimelt äh, see unus ära. nimelt ühtse välis- ja julgeolekupoliitika kohta to-, ühtsete eeskirjade öö, äh, kehtestamine. seitsmes juuni on muudatusettepanekute tähtaeg, räägime sellest juulist ja viiendal juulil Strasbourgis on see asi täiskogu ees. see puudutas päevakorrapunkti number kaheksa. kallid kolleegid, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. järgmine päevakorrapunkt nimelt äh, endine päevakorrapunkt number neliteist, äh, härra Pantseri ülevaade välissuhete eelarvekomisjoni ning Maagribi riikide ja Tuneesiaga suhtlemiseks loodud delegatsiooni visiidi kohta, mis toimus Tuneesias äh, aprilli alguses. härra Pantseri on saatnud kaasa kirja selle delegatsiooni külaskäigu kohta see on jaotatud kõikidele komisjoni liikmetele. tuletaksin teile meelde, et see ühisdelegatsioon seadis endale kolm eesmärgi. kõigepealt hinnata poliitilise ülemineku faasi ja uue režiimi stabiilsust, see eesmärk äh, oli selge, ahveti eesmärk, äh, Tuneesia valitsuse hindamine ning hinnata seda, kui palju on vaja Euroopa Liidu toetust ja kui palju Euroopa Liidu vahendeid üleminekuperioodil. neljandal juunil toimub meie komisjonis arvamuste vahetus härra Mustafa Ben Yassafiga, kes on äh, Tuneesia Rahvaassamblee äh, spiiker ja räägime siis Tuneesia äh, ööst ja üleminekuperioodist ja nüüd härra Panseri, te olete Maagrebi riikide ka loodud delegatsiooni esimees ja sõna on teil. suur tänu, härra esimees, teen väga lühidalt alustab. tänu Euroopa Liidu delegatsioonile Tuneesias, kes meid väga palju aitas, oli meil võimalus äh, tõesti äh, väga heal äh, lähetusel käia kohal oli ka eelarvedelegatsioon äh, lisaks siis meie kolleegidele ja Maagribi äh, riikidega suhtlemiseks loodud delegatsiooni liikmed. nagu te ütlesite, meil oli üsna mitu eesmärki, ma ei hakka neid eesmärke nüüd siin kordama, kuivõrd te need juba maha ütlesite. Äh, nagu te näete meie päevakavast Tuneesias äh, oli meil võimalus äh, tutvuda Euroopa projektide rakendamisega, siis kohtusime välisministriga, tööhõiveministriga, rahvusvahelise koostööministriga, koostööministriga, äh, kohtusime ettevõtjatega, ametiühingute esindajatega, kodanikuühiskonna esindajatega ja kohtusime ka suurimate äh, erakondadega. võib-olla oleks mõistlik, kui eelarvekomisjon tooks meile konkreetseid äh, rahalisi näitajaid selle kohta, kui palju me Tuneesiaga praegu seotud oleme äh, ja seal missioonil neid, äh, seda infot meile ka jagati, aga loodetavasti siis jõuab see ka kolleegideni. ma tahaksin tänada äh, ka täna saalis olevaid äh, Tuneesia Rahvaassamblee liikmeid, kes meid seal väga palju aitasid. meil äh, õnnestus äh, siduda väga oluliseid sidemeid, näitasime nii poliitilist kui ka haldustoetust üles Rahvaassamblee suhtes ette on nähtud äh, nüüd, et Tuneesia parlamendi ametnikud saavad tulla parlamenti, meie parlamenti siis äh, väikestele õppereisidele. aga mõned sisulised märkused. meie kohtumiste ajal ja selle missiooni käigus olime tunnistajaks sellele, et demokraatia toestamine äh, Vahemere põhi, lõunakaldal on meie jaoks väga suur väljakutse, nii nagu see on väljakutse ka nende riikide jaoks kuid Tuneesia Rahvaassamblee vajab meie toetust, palju toetust, selleks, et tagada tõeline pluralism äh, ja et äh, see assamblee vastaks rahvusvahelistele standarditele. majanduse vaatevinklist on põhjust optimismiks eriti kui me võrdleme Tuneesiat teiste Vahemere riikidega aga ma ei tea, kas, kui hästi äh, meie suudame omalt poolt äh, rahalist toetust avaldada Tuneesiale, Tuneesia rahvas ootab meilt palju. aga ma ei tea, kas me nendele ootustele suudame äh, vastu tulla. kindlasti on see, et Tuneesia demokraatia oleks tugevatel, tugevamatel alustel, kui me suudaksime neile avada mingisugused majanduslikud perspektiivid, eriti noorsoo jaoks aga mulle tekitas tõsist muret see, mida öö, äh, kuulsime eelmisel nädalal äh, Tuneesia kohta Strasbourgis. kaks tuhat kaksteist on väga oluline aasta. miks? Äh, sellepärast, et ilmselt sellel aastal tunneb Tuneesia kõige rohkem majanduskriisi negatiivseid mõjusid. Euroopa Investeerimispank Äh, ei tohi astuda kindlasti sammu tagasi. praegune valitsus äh, on näidanud seda, et nad toetavad õigusriigi põhimõtteid, kuid me peaksime natukene äh, olu-, olulisemalt osalema selles riigis selleks, et vältida karistamatuse vastu korruptsioonijuhtumites, näiteks praegu see öö, on nakatanud selle ühiskonna ja kui me selle nakkusele piiri ei panna, pane, siis see levib kaugemale, see on väga oluline küsimus ja seda tuleb kindlasti selle rahva Assamblee äh, läbi äh, toetada seda kuritegevuse ja korruptsiooni vastast võitlust. meil oli suurepärane võimalus kohtuda äh, neljanda, meil on nüüd suurepärane võimalus kohtuda Rahvaassamblee või Loova Kogu siis spiikriga ja suur tänu! suur tänu, härra Ponseri, selle ülevaate eest. sõnasoovijaid ei ole momendil aga tervitan siin Tuneesia delegatsiooni liikmeid meie komisjonis ja annaksin sõna härra Kertsemmile, kes on öö, äh, Vabariigi Kongressi nimelise erakonna esimees ja kui soovite, siis teil on võimalus sõna saada. Who is taking the floor from the Tunisian delegation? Tuneesia delegatsioon, kes teist sõna saab, tere tulemast! mina olen Bešifta Ali. suur tänu teile äh, selle äh, võimaluse eest sõna saada. räägin sellest, mis Tuneesias praegu toimub. valimised toimusid täielikus läbipaistvuses ja kõik tunnistasid seda, et need asjad läksid hästi praegu on meil aga tõsine julgeolekuprobleem. mõned äh, meediakanalid äh, on üritanud sellesse sekkuda, salafistid, äh, kes on täiesti südametud, nendega me räägime praegu läbi Tuneesia ei taha praegu kasutada võimu nende ekstremistide vastu. me ei taha astuda sammu tagasi ja kasutada samasuguseid meetodeid nagu vana režiim, aga ma kordan, salafistid ei ole Euroopale ohuks, nad on vähemuses. majandusküsimused. Äh, me kutsume investoreid Tuneesiasse, te olete teretulnud. me peame vältima olukorda, et meie noored äh, lahkuvad välismaale lahkuvad äh, väga riskantsete vahenditega. me ei taha näha, et meie noored hukkuvad äh, teel Euroopasse. me kutsume üles Euroopa kogukonda äh, pöörama tagasi ja kutsume üles ka teid tulema turistidena Tuneesiasse aitama meid lahendada meie äh, majanduslikud probleemid, aidata meid demokraatlikul üleminekul. nüüd, mis puudutab haldussektoreid, luuakse ministeeriumeid, kes üritavad ennekõike lahendada teatud probleemid, nende hulgas äh, näiteks lahendada ettevõt-, nende ettevõtjate küsimus, kes on äh, kokku mänginud vana režiimiga. ma palun teil äh, aidata meid selles, et me saaksime vana diktaatori perekonna poolt anastatud vahendid tagasi Tuneesiasse, suur tänu! suur tänu teile! ja suur tänu teie selgete sõnade eest ja kena on kuulda, et te arvate, et et äh, Tuneesia on stabiilne riik ja et äärmuslased äh, on vähemuses äh, ja ei ole ohuks demokraatlikule üleminekuprotsessile. härra Panseri, kas te tahate lõppsõnaks võimalust? ma ütleksin järgmist, et me peame Tuneesiat mõneti laboratooriumiks. Araabia kevad Tuneesia on äh, riik, äh, mis on jõudnud äh, kaugemale demokraatlikul teel kui keegi teine. aga demokraatia peab olema rahva juhitud, Tuneesia rahva juhitud, nii et ühelt poolt peame meie omalt poolt seda protsessi aitama. Tuneesia peab ise suutma vastata muidugi nõudmistele, mis nende ees seisavad Euroopa praegu on ka majanduslikult raskes olukorras, aga siiski me peaksime Tuneesiat ka majanduslikult aitama, sest et siin on üks äh, põhimõtteline küsimus, äh, mis praegu on problemaatiline, nimelt turism. turism on väga oluline Tuneesia jaoks, aga kahjuks on see vaibunud. palju ootame me sellelt rahvakogult, asutavalt kogult, äh, kes peab juurutama kõik demokraatlikud alused, inimõigused, inimeste põhiõigused tagama äh, kaitsma pressivabadust ja nii edasi. ja ma tõesti loodan, et see on see eesmärk, millele on silmad suunanud kõik. Tuneesiast peab kujunema hea näide kõikide teiste jaoks Vahemere lõunakaldal. suur tänu, härra Pantseri! tahaksin tänada teid väliskomisjoni nimel Tuneesia delegatsiooni, teid ja Tuneesia delegatsiooni soovin teile head teed demokraatia radadel. ja sellega ma selle päevakorrapunkti lõpetan. ja läheme nüüd edasi, järgmine punkt demokraatia ja inimõiguste ülemaailmse edendamise rahastamisvahendi loomine, tuletan teile meelde, et demokraatia ja inimõiguste ülemaailmse edendamise rahastamisvahendi määrus on viimane äh, ra-, taoliste rahastamismäärust, rahastamisvahendite määruste paketis ja härra Lambsdorff ongi kohal ja palun, teil on sõna, te olete raportöör. ja, ja suur tänu, esimees. jätkan nüüd äh, inglise keeles. kõigepealt soovin tänada komisjoni, kes on väga head tööd teinud resolutsiooni projektiga. mõjuhinnangud äh, näitavad, millised on äh, praeguse vahendi nõrgad ja tugevad äh, küljed ja praegune projekt kindlasti liigub õiges suunas alakomisjonis äh, meil oli arutlusi ja konsultatsioone ekspertidega ja kodanikuühiskonna esindajatega. oleme oma raporti kirja pannud äh, lähtuvalt nendest äh, läbirääkimistest ja oleme välja pakkunud ka muudatusettepanekuid, mille tausta ma kohe selgitan demokraatia inimõiguste ülemaailmse edendamise rahastamise vahend äh, on äh, selline, mille abil äh, me keskendume valdkondade rahastamisele, mida muude vahendite kaudu rahastada ei saa. Euroopa Liit äh, peaks äh, kindlasti olema tugevalt naistevastase vägivalla vastu, piinamise, surmanuhtluse vastu ja peaks toetama laste õiguse. dialoogis äh, partnerriikidega tuleks neid väärtusi jõustada ka teiste vahendite kaudu. praegune rahastamisvahend on äh, täiendav vahend ja kindlasti me ei tohiks lubada inimõiguste küsimuse nõrgenemist äh, dialoog. kohaldamisala artiklis kaks on äh, mainitud vahendi kasutamisvaldkonnad, aga see ei ole ammendav nimekiri. me kindlasti soovime tuua lisaväärtust ja täiendada teisi rahastamisvahendeid, eriti arvestades, et sellel rahastamisvahendil on piiratud maht loomulikult. raportis me toonitame, et meil on vaja kõrget koordineerituse taset ja raporti eelnõu ütleb ka selle tugevalt välja, kindlasti tuleks teha koostööd teiste rahastamisvahenditega ja parlamendil peaks olema sõnaõigus programmide paikapanemise osas ja ma teen ettepaneku, et äh, strateegia dokumentide osas peaks kehtima delegeeritud õigusaktid. me oleme toonud äh, sisse ka peatüki koostöö kohta riiklike parlamentidega, see on meie arvates äh, väga oluline, nad peaks avaldama ka oma arvamust vahendite kasutamise kohta, oleme arvamusel, et töö valitud, koostöö valitud parlamentidega on igati Euroopa Parlamendi reeglitest äh, lähtuv ja kindlasti me peaks arvestama kogu valimistsükliga partnerriikides, mitte keskenduma ainult valimisvaatlusmissioonidele, mida loomulikult ka antud rahastamisvahendi kaudu toetatakse. edasi äh, rahastamisviisid tuleks horisontaalsest dokumendist siia üle tuua. me räägime kõlblikkuse kriteeriumitest ja seetõttu peaks määrus ka konkreetsem olema ja spetsiifilisem. nüüd äh, mõningatest äh, muudatusettepanekutest, mis puudutavad operatiivset külge, siis äh, tekst on suhteliselt tehniline ja õigusloomeline, sõnastus kitsas, aga me soovime toetada komisjoni selles osas, et pannakse rõhku kiireloomulistele küsimustele ja kriisidele. see on kindlasti samm õiges suunas ja ka meie pakume välja, et parlament seda toetaks. ja üks küsimus mida on kodanikuühiskonna esindajad pidevalt äh, kritiseerinud ja mis on äh, takistanud paljudel rohujuureorganisatsioonidel äh, rahastamisvahendeid kasutamast, on protseduuride keerulisus, näiteks suured projektid, makroprojektid said kuussada tuhat eurot toetust, osad äh, suured äh, vabaühendused suudavad äh, selliste summadega toime tulla, aga väikeste mittetulundusorganisatsioonide jaoks on see täiesti haaramatu. nii et me pakume nüüd välja, et oleks ka väiksemad grandid, näiteks sada tuhat eurot. samuti tuleks anda operatiivseid grante toetada organisatsioonide äh, toimimist. ja me ei peaks lähtuma ainult äh, riikide põhistest toetussüsteemidest siinkohal. ma arvan, et finantsregulatsiooniga, finantsmäärusega saame me siin ka kooskõla saavutada. edasi, meil peaks olema institutsioonide vaheline töögrupp, mis äh, keskendub administratiivsete menetluste lihtsustamisele, me ei saa seda selle teksti kohaldamisalas teha, aga paralleelselt õigusloomelisele menetlusele peaksime kutsuma ellu sellise töögrupi, mis võimaldab siis äh, tulevikus kasutada rahastamisvahendeid ka väiksematel mittetulundusühingutel. tuleks äh, vähendada ka rahastamis äh, kaasrahastamise lakke väga kriitiliste projektide puhul, siin räägiti kahest miljonist eurost. aga kui projekt ei peaks kestma kauem kui kaksteist kuud, siis meie arvates oli lagi liiga kõrge, arvestades vahendi üldist äh, mahtu. meil on vaja kiiret äh, mehhanismi projektide jõustamiseks üleminekuriikides võimalikult äh, ruttu ja sujuvalt äh,. Araabia riikides me näiteks jäime selles osas hätta. edasi, mis äh, puudutab nüüd äh, selle rahastamisvahendi seoseid äh, Euroopa tege-, demokraatia edendamise sihtasutusega, siis äh, viimase osas on läbirääkimised lõppfaasis ja meil võib teatud valdkondades tekkida dubleerimise oht, tuleb täpselt paika panna, mida siis eh, demokraatia ja inimõiguste ülemaailmse edendamise rahastamisvahend teeb ja mida teeb Euroopa demokraatia edendamise sihtasutus, nii et mina raportöörina igal juhul soovin dubleerimist vältida ja selle teema peale tuleb mõelda ka tekstis. inimõigused ja demokraatia loomulikult on teemad, mis käivad käsikäes, mitte ei välista teineteist ja loomulikult tuleb keskenduda erinevate rahastamisvahendite vahelisele koostööle, sünergiale. samas, kui praegune rahastamisvahend keskendub siis rohkem äh, demokraatia toetamisele suur tänu ja jään ära ootama arvamuste vahetust. tänan, härra Lambsdorff, selle hea raporti eest ja annan esimesena sõna härra Kukanile. võtan sõna kolleeg Makovei nimel, kes on Rahvapartei variraportöör aga ei saa siin praegu kohal olla. me tervitame komisjonipoolset uut ettepanekut, mis on tõhusam ja näitab, kuivõrd äh, pühendunud on Euroopa Liit äh, demokraatia ja inimõiguste toetamisele kodanikuühiskonna organisatsioonide kaudu kolmandates riikides. see rahastamisvahend äh, tuleb partnerriikidele suureks kasuks, ta võimaldab rahastada äh, projekte ka ilma partnerriigi valitsuse heakskiiduta ja see eristab teda teistest rahastamisvahenditest. kindlasti peaks olema tasakaal Euroopa Liidu valimisvaatlusmissioonide eelarve ja muude rahastamisvahendi eesmärkide vahel. me peaksime toetama neid inimõiguste kaitsjaid, keda valitsusparteid äh, võivad ähm, ähvardada. nii et äh, meie abi igati peaks olema selline, mis ei sea ohtu abistatavate heaolu. raportöör äh, mainis mahtu mis oli üle miljoni euro ja me peaksime kindlasti paika panema konkreetse miinimummäära ja muudatusettepanekud esitame järgnevate päevade jooksul. tänan, härra Kukan ja nüüd äh, härra Howitt sotsialistide nimel. tahaksin äh, siin ka kolleeg äh, Komeši nimel tänada Aleksandrit selle teemaga tegelemisel. ma toetan paljut, mida ta ütles oma sõnavõtus, ma ei hakka kõike üle kordama. olen arvamusel, et selles küsimuses jõuame parlamendis äh, kärmelt üksmeelele. ma soovin äh, siinkohal toonitada, kuivõrd olulised on konsultatsioonid äh, kodanikuühiskonna organisatsioonidega riikides koha peal programmide väljatöötamise perioodil me peame kindlasti prioriteedide osas äh, kohalikega nõu pidama ja rääkima nendega ka programmide rakendamisest. selline on teade, mida kindlasti me peaksime saatma ka oma välisteenistuse kolleegidele. tuleb tagada, et äh, kõik info programmide kohta on äh, kättesaadav ka Euroopa Parlamendile ning et ei ole mingisuguseid takistusi dokumentidele juurdepääsul. kui me hakkame teksti juriidiliselt tõesti paika panema, siis meil peab olema juurdepääs kogu infole ja infole juurdepääsu osas peame ka sõnastuse osas väga ettevaatlikud olema, Aleksander on minuga kindlasti selles osas nõus meil on vaja kindlasti delegeeritud õigusakte, paljud meist äh, käisid äh, koosolekutel, mis äh, kestsid keskööni või isegi üle kesköö, kus me siis kaklesime parlamendi mõjuvõimu üle seoses nende õigusaktidega. ja me kindlasti peame tagama, et uutest reeglitest lähtuvalt saab parlament piisavad pädevused vastutuse valdkonnas ja Aleksander peaks kindlasti üle vaatama sõnastuse ka nendes punktides ning kindlasti tuleks lepingute sõna ja vaim mõlemad rakendada. väga oluline on ka, et oleks rohkem paindlikkust. kindlasti Euroopa Liidu välisteenistus tegutseb heas usus ja vaimus, aga inimesed, kes on kokku puutunud äh, nende rahastamisprogrammidega aastate jooksul, on väljendanud äh, muret äh, seoses teatavate ohtude ja riskidega rahade kasutamisel ja me peame tagama, et et äh, rahad saaksid tõesti need, kes on kõige rohkem äh, sellises olukorras, kus nad seda raha vajavad. ja nende riskide ja ohtude osas äh, peab sõnastus olema ka paindlik niimoodi, et vastavad rahaeraldised oleksid võimalikud paljudel juhtudel inimesed tegutsevad mitte just eriti märgatavalt, kuna nende elu oleks äh, muidu ohus. ka selliseid äh, olukordi tuleks ähm, arvestada. praegu on äh, süsteemis endiselt selline läbiv konservatiivsus sees mille vastu meil tuleks võidelda ja mis puudutab nüüd Euroopa demokraatia toetamise sihtasutust, siis äh, mu kolleeg äh, proua Gomes on äh, toetanud Aleksandri tehtud töid selles valdkonnas ja kindlasti ei tohiks äh, me siin äh, ühe programmi abil äh, või vähendada teise programmi rahastatust, näiteks õõnestada inimõiguste äh, rahastamist, uus vahend sihtasutus peab kindlasti jõustuma ja rakenduma selliselt, et dubleerimist ei toimuks ja siinkohal sõnastus peab dubleerimise vältimise tagama nüüd, mis puudutab valimisvaatlusmissioone, siis mu kolleeg proua de Kaiser kirjutas ka vastava raporti ja tõdes, et ähm, Euroopa Liit ei kuku läbi mitte valimisvaatlusmissioonidel, vaid äh, järeltegevuste vaatlemisel. me ei toeta piisavalt demokraatia ülesehitamist, olgem selles osas ka enesekriitilised. Äh, ka siin raportis tuleks see aspekt äh, täpselt äh, kirja panna. ma olen äh, nõus ka sellega, mida ütlesid härra Kukan ja härra Lamstor selle kohta, et meil tuleb siin panna paika tasakaal, loomulikult me võime kõik inimõiguste raha kulutada valimisvaatlusmissioonidele, mis on väga kallid, aga suhe peab siiski olema paigas erinevate eesmärkide vahel. ja nüüd veel Euroopa Liidu delegatsioonidest võrreldes teiste fondidega on rahastatud delegatsioonide tegevust suhteliselt vähe ja Euroopa Liidu välisteenistust peaks kindlasti tagama, et kõikidel Euroopa Liidu delegatsioonidel oleks võimekus pidada dialoog rahastamisvahendist kasu saajatega ning et äh, toetataks inimõiguste organisatsioonide võimekuse ülesehitust, et nad saaksid ka vahendeid kasutada. ja nüüd juurdepääsus dokumentidele mitte ainult meie ei peaks omama juurdepääsu dokumentidele, vaid kui me soovime kolmandate riikide organisatsioone ja kodanikke koelda võrdväärsete partneritega, siis ka nendel peaks olema juurdepääs äh, programmidele, prioriteetidele. me räägime siin ju äh, kodanikuühiskonna aluspõhimõtetest. räägin siin küll oma fraktsiooni nimel, aga ma usun, et see mure on laialdasem ka teiste kolleegide seas. tänan. suur tänu, härra Howitt. kuna rohkem kolleege sõna ei soovi, siis äh, annan äh, sõna komisjoni Euroopa välisteenistuse esindajatele, kõigepealt äh, komisjon suur, äh, ma olen äh, jah, komisjoni esindaja ja tegelen nende rahastamisvahenditega, kaks üldist märkust kõigepealt esiteks loomulikult me tahaksime tänada raportööri ja kõiki teisi, kes on sellesse raportisse panustanud, suurepärane raport. selle alusel ja arvestades läbirääkimisi praegu liikmesriikidega ei näe ma mingisugust võimalust, mingisugust põhjust, miks me ei saaks esimesel lugemisel sisulisele kokkuleppele jõuda, ma ei räägi siin institutsioonilistest küsimustest ega ka eelarve küsimustest, aga kui me vaatame, millised on praegu olnud läbirääkimised ja kui hea suuna on võtnud see dokument, on võimalik sisuliselt äh, üsna kiiresti jõuda kokkuleppele põhimõttelistes küsimustes. nii nagu härra Lambsdorff ütles, arvan ka mina, et äh, osa sellest, mille komisjon välja pakkus, äh, oma määruse, horisontaalse määruse ettepanekus on siin raportis äh, kajastatud, ükskõik kus see siis esile tuleb, kas see on üks korda ühes tekstis või kaks korda kahes tekstis, äh, vahet ei ole, oluline lihtsalt on see, et äh, läheksid kokku kaks erinevat dokumenti, et nad ei läheks omavahel vastu, sisulised küsimused meie jaoks on olulised ja lõpetuseks, ma ei tahaks rääkida institutsionaalsetest või eelarve küsimustest, äh, need on sees nendes muudatusettepanekutest, mille me oleme kõik väga ettevaatlikult läbi lugenud, selle osas ma sõna ei võtaks. vastaksin ainult mõnedele märkustele, kõigepealt konfidentsiaalsus, täiendatavus ja paindlikkus, mis puudutab usaldusväärsust, siin ähm, meil ei ole iseenesest mitte ühtegi raskust infot teiega jagada aga ma tahaksin pöörata tähelepanu ühele instrumendile, mis on piira-, eh, instrumendi sellele osale, mis on piirav ja me tahame selle piirava osa säilitada, sest et igasugune eh, andmete avalikustamine võib tekitada inimestele probleeme. aga see ei puuduta juurdepääsu dokumendile, me peame tegelema võib-olla selle sõnastusega rohkem natukene, et loomulikult, et parlamendisaadikud saaksid dokumendile juurdepääsu, aga võib-olla vajadustele põhinevalt eh, mitte, et see oleks kogu aeg kättesaadav, kogu see info, sellepärast et päris avalikkuse ette see pea, ei peaks jõudma. see puudutab isikuandmeid ju ometigi ja me tahame, et see konfidentsiaalne osa jääks selles mõttes konfidentsiaalseks avalikkuse ees nüüd äh, meil on inimesi isegi jõudnud vanglatesse seal tänu sellele, et konfidentsiaalsust on äh, Äh, murtud. Äh, nüüd äh, täiendatavus, jah, see on oluline, see ei ole sugugi teisese tähtsusega, see on meie jaoks väga oluline. täiendama peaks see rahastamisvahend ka teisi valdkondi, näiteks nagu riigivälised aktorid ja nii edasi või mis puudutab seda sihtasutust, demokraatia toetamise sihtasutust, see on väga oluline teema ma olen täiesti nõus sellega, mida öeldi, topelttööd ei tohiks teha, aga ma tahaksin pöörata tähelepanu ühele lisaelemendile, nimelt äh, lisavahendid demokraatia toetamise sihtasutus on suured äh, piiratud NPI-ga meie poolt täies- ja me peame jällegi sõnastusele tähelepanu pöörama, et kuidas me selle sihtasutuse osa äh, sõnastame. Äh, peame väga tähelepanu pöörama, sellepärast et see otsus, otsuselt otsustab, kust need vahendid tulevad ja nüüd paindlikkus. Äh, loomulikult ei, kõik ametnikud on nõus paindlikkuse ja lihtsustamisega. kõik, kes äh, lihtsustavad asju, on teretulnud liikmesriigid peavad finantsmääruse muutmise määruse praegu alla kirjutama ja seal on samuti see lihtsustamine sees nii et mõelge võib-olla sellele äh, teretulnud on igasugused äh, lihtsustavad meetmed, aga muidugi võiks praegu juba laual olevat kokkulepped allkirjastada. ja nüüd need uued modaalsused. Äh, komisjoni praeguse ettepaneku peamine uuendus seisneb selles just nimelt, et minnakse edasi sellest pakkumismenetlusest nendes riikides, kus äh, sellel ei ole mitte mingisugust mõtet. muudatusettepanek nelja selle võimaluse äh, äh, võtaks välja. me räägime väga väikestest summadest. ma tooksin ühe näite Liibüa kriis, me reageerisime väga kiiresti, me viisime sisse raviteenused, psüh-, psühholoogilised teenused, naistele, kes on sattunud füüsilise ja, ja seksuaalse vägivalla ohvriks. kaheksateist kuud läks see maksma meile üks koma viis miljonit. Äh, viie tuhande euroga saab ainult kümme naist äh, ravile võtta, nii et see viie tuhande euro suurusest fondist ei ole mitte mingisugust kasu. Valgevene teine näide, kus äh, väga palju on inimõiguste kaitsele tähelepanu pööratud ja poolteist miljonit on sinna suunatud ainult selleks Äh, valimisvaatlused, äh, erakondade koolitamine äh, Liibüas pooleteist aastaga ja miljon eurot, mis ma tahan öelda nendega, et viie, viie tuhande euroga või sa-, vabandust, sada tuhat Äh, sellega me ei suuda väga palju aidata isegi ühes riigis kedagi. nii et mõelge nendele arvudele, aga meil on vaja siiski paindlikkust, sellepärast et saja tuhande euroga me mitte midagi eriti muuta ei suuda. miljon, kaks miljonit, see on äh, lagi loomulikult alati saab ka väikeste vahenditega ära saavutada häid asju, aga see eriti midagi ei muuda. ja nüüd äh, need väikesed grandid pööraksin teie tähelepanu ettepanekule, mis on iseenesest huvipakkuv, et tõsta need vahendid kümne miljon, kümne tuhande euroni. see on radikaalne muutus, me, meie rahastame operatsioone, mitte ei rahasta vabaühendusi. kui me viime sisse selle, et vabaühendusi hakatakse otseselt rahastama, oleks see radikaalne äh, põhimõtte muutmine äh, ja siis tuleks üle vaadata terve selle rahastamisvahendi alused äh, ja kriteeriumid, kui milliseid vabaühendusi me abikõlbulikuks peame, kas kõik, siis tuleb kõik äh, kriteeriumid üle vaadata ja teiseks avab see suure ukse isiklikule valikut, isiklikele valikutele, mis on loomulikult murettekitav ja teiseks ressurss, meil ei ole piisavalt inimesi, kes kümne miljoni, vabandust, kümne tuhande euro suuruseid pakette suudaks kogu aeg hallata nii et äh, tõeline sisuline küsimus siin, et kas me selliseid mikroprojekte peaksime ette nägema, see on põhimõtteline küsimus Äh, loomulikult äh, see projekt peaks toetama mikroprojekte. me jagasime seni töö ära niimoodi, et delegatsioon äh, tegeleb mikroprojektidega ja komisjon tegeleb suurte projektidega, need on nende riikide jaoks, kus probleemid on väga tõsised, kus on globaalsed probleemid. kui me seda loogikat muudame siis see võtab tegelikult väga palju inimressurssi, mida meil võib-olla ei ole. ja viimane element, ma tahaksin vastata kahele asjale, Araabia kevad, ma küll ei arva, et me ei ole mitte midagi ette võtnud, me reageerisime minu meelest väga kiiresti me olime mõnedes äh, riikides kohal juba enne Araabia kevade sündmuste lahvatamist, oli, toetasime organisatsioone, kes üsna tihti võtsid Araabia kevade ajal juhi rolli. Tuneesias olime äh, Ben Ali äh, langemisele järgneva viie päeva jooksul kohal ja nüüd oleme kohal kõikides Araabia kevade riikides ja alustasime tegemist väga kiiresti ja kahe nädala pärast tuleb meie aruanne selle kohta, mida me täpselt oleme teinud jah, võib-olla me ei ole teinud äh, piisavalt, aga midagi me siiski oleme teinud. nüüd äh, see äh, vahendite suhe, ma olen sellega täiesti nõus, mis te ütlesite, tasakaal on väga oluline, valimised on põhimõttelise tähtsusega äh, Äh, ja me peame olema väga ettevaatlikud siin, kuhu me oma vahendeid jagame, sellepärast et muidu, kui me anname äh, ühele poole, süüdistatakse meid selles, et me ei ole andnud teistele ja nii edasi. ma ei tea, kuidas seda teha, olgu see delegeeritud õigusakt või mis iganes. Ähm, põhimõtteliselt oleme me institutsioonide vahel ühel meelel selles küsimuses, nendest asjadest ma tahtsin rääkida, väga palju märkuseid on, tehnilised küsimused, aga nende juurde tuleme tagasi hiljem Äh, näiteks kaasfinantseerimismäärad, me ei, me ei saa öö, äh, seda ära kaotada, sellest kõigest võime rääkida hiljem, aga tahtsime tegelikult toetada kõiki tehtud ettepanekuid ja loomulikult oleme valmis ja huvitatud äh, rääkima natukene öö, suurematest detailidest nendest. suur tänu, härra Howitt soovib uuesti sõna. Sorry, with apologies to Miss Lambsdorff but.... vabandust, härra Lambsdorffi ees, ennem kui ta kõnelema uuesti hakkab, äh, üks märkus. ametlikult tahaksin kinnitada, et mina ei ole teadlik mitte ühestki äh, konfidentsiaalsuse rikkumise juhust äh, parlamendisaadikute poolt siin minevikus. selles meid ka ei süüdistatud. aga, aga see küsimus jäi natukene ähmaseks ikkagi, ma tahaksin siin ametlikult välja öelda, et need inimesed, kellel meist on juurdepääsus, juurdepääs sellele infole, peavad kinni rangelt konfidentsiaalsuse nõudest. ja võib-olla ma oma sõnavõtus oleks pidanud ka selgelt välja ütlema, et me oleme võimaldanud seda struktuurset dialoogi EDHR-iga, eh, e seda mitteametlikku info vahetamist Äh, härra Lambsdorff rääkis selles valguses ka lihtsustamisest ning minu arvates oleks mõistlik ka see struktuurne dialoog äh, siia raportisse sisse kirjutada. ma küsisin äh, seda küsimust ka parunes Ashtonilt täiskogul ning ta kinnitas seda, seega äh, välisteenistus võiks äh, kinnitada, et nad on ka tulevikus pühendunud struktuursele dialoogile, sest äh, ilma, et meie peaks seda eraldi küsima, sest see suurendaks, suurendaks usaldust mõlemalt poolt. suur tänu selle kommentaari eest. kas keegi välisteenistusest või komisjonist soovib veel sõna no,? I just like to come back on this point, I mean I soovisin veel selle juurde tagasi tulla, ma ei öelnud, et on konfidentsiaalsusnõuet rikutud, me oleme senini päris hästi koostööd teinud, aga seda konfidentsiaalsussüsteemi võiks kuidagi laiendada, aga väga ettevaatlikult, ma ei ütle, et seda ei peaks tegema. me ei anna ju tervele komisjonile või tervele välisteenistusele seda infot või kõiki, kõikidele liikmesriikide üksustele me peame jah, säilitama teatud mõistliku konfidentsiaalsustaseme. ja ma tahtsin öelda, et see on suurepärane mõte, aga meil on vaja peale selle veel mitmeid asju ära otsustada, näiteks praegune finantsmäärustik, millele ei ole siiani veel alla kirjutatud. me peaksime liikuma sajalt tuhandelt äh, eurolt viiesajale tuhandele eurole, et me saaksime aidata ka paremini väikeseid vabaühendusi ma olen teadlik küll oma praegusest äh, positsioonist, aga jah, peale nende teiste asjade peaksime me alla kirjutama nendele asjadele, äh, mis suurendaks paindlikkust ning mida me saame teha väga kiiresti. suur tänu selle selgituse eest. kas keegi veel välisteenistusest või komisjonist soovib sõna? ei, Aleksander, palun ähm,. Also ähm, die tänan. härra Kukani, härra Kukani Äh, sõnavõtt puudutas kõiki neid äh, aspekte, mis on seotud mitmeaastase finantsraamistikuga ja seal eraldatavate summadega. jah, ma tahtsin kinnitada, et eesmärk ei ole siin neid summasid vähendada, vaid see on selline tehniline aspekt ning meie komisjon ei peaks nüüd taganema endale võetud kohustustest. minu arvates on praegu ka väga sobilik, et eelarvekomisjoni liige praegu just sisse jalutab. Richard. juurdepääs infole ja konfidentsiaalsus. jah, juba kinnitati ka, et komisjon on valmis äh, tööd jätkama, infot äh, vahetama, me mõlemad teame, et teatud osa teabest peab olema piiratud juurdepääsuga selle instrumendi loomusest tulenevalt juba ma arvan, et kokkuleppele jõudmine vist vist ei ole väga keeruline, ma olen tänulik selle selgituse eest, et minevikus konfidentsiaalsuse nõuet ei ole rikutud. ma ei näe küll mingisuguseid suuri erimäel-, meelsusi fraktsioonide vahel või parlamendi ja komisjoni vahel siin. me peame lihtsalt need üksikasjad lahendama. sama kehtib ka paindlikkuse kohta, me oleme jällegi ühel meelel ning see, mis ettepaneku mina tegin ja mida kolleegid rääkisid ja mida Patrice rääkis, siis sellest tuleneb, et probleem seisneb eelkõige selles, et kas me peaksime tegema nii, nagu mina ütlesin, et me peaksime looma paralleelse töörühma, paralleelse õigusloomelise protsessi või peaks toimuma struktuurne dialoog äh, haldusküsimuste üle ka selles samas õigusloomelises töörühmas see on selline tehniline küsimus jälle ja sisu poolest ma mingisuguseid erimeelsusi siin, siin ei näe. mis puudutab valimisvaatlusmissioonide rolli, siis erilist, erilisi vastuolusid ähm, siin kõrge esindaja ametiga ei ole, me peame praktikas tegelikult äh, ka edasi liikuma, teoorias oleme me juba edasi liikunud, me teame, kuidas see peaks äh, päriselus toimima, aga nüüd instrument ise peab ka hakkama korrektselt toimima. siis see, mida Patrice mainis veel. Äh, mõned, mõnede riikide puhul minnakse hankeprotsessidest kaugemale küsimus ei ole siin selles paindumatuses, vaid pigem ähm, info liikumises, ei Liibüa naiste ravimine ega Benghazi kohalike omavalitsus, valitsuste valimised ei ole otseselt nii salajased, nagu näitab ka see, et sellest räägitakse siin komisjonis nii avalikult. kui me saame siin olla paindlikud ja jagada seda infot ka teiste sidusrühmadega protsessis, siis ma arvan, et me oleme ühel meelel, saame me tagada üsna kõrge sum-, suure summa projektidele. aga seda tuleb väga hästi selgitada. no siin on probleeme näiteks inimõiguste küsimus Valgevenes, mida avalikult ei saa hakata lahendama, me peame loodetavasti leidma õige lahenduse sellele see, me nõustume kõik selle täiendava ja mitte vähem olulise põhimõtte juures puhul. meie komisjon ja meie parlament on pühendunud sellele et tagada, et selle sihtasutuse töö oleks sellega käis kaasas ka lisandväärtus ning ta aitaks kaasa kõrge esindaja tööle. menetlusküsimused see esimese lugemise kokkulepe ning millised aspektid peaks kuuluma delegeeritud õigusaktide alla, selle üle peab veel variraportööridega rääkima ning ka parlamendi töörühmas rääkima sellest. mis puudutab seda horisontaalset instrumenti, siis põhimõtteliselt ma olen võib-olla nõus, aga kui me soovime esimesel lugemisel kokkuleppele jõuda, siis me peame ikkagi tagama ka sellel piisava läbipaistvuse selles väga olulises küsimuses ma ei olnud isegi teadlik sellest, aga mul oli väga hea meel, et suurendatakse finantsmäärustikus seda summat sajalt tuhandelt viiesajale tuhandele. see on väga oluline aspekt, see küsimus puudutab mikro versus makroprojekte, kui on liiga palju mikroprojekte, siis sellega käib kaasas liiga suur halduskoorem, aga kui meil on rohkem paindlikkust grantide eraldamisel, siis oleks võimalik selles valdkonnas ka edasi minna. suur tänu teie panuse eest, suur tänu suurepärase koostöö eest, suur tänu variraportööridele ja nende asendajatele, ka meie roheliste kolleegid, kes täna siin sõna võtta ei saanud, on saatnud ka oma mõned ettepanekud ning loomulikult kaasame me need ka oma tulevasse töösse, selle teksti kallal ootan ka tulevast koostööd teiega, suur tänu! aitäh, Aleksander! sellega lõpetame antud päevakorrapunkti muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on neljateistkümnes juuni kell kaksteist. suur tänu kõigile arutelus osalejatele. järgmine päevakorrapunkt, hääletamine. ootame nüüd paar minutit, et kõik kolleegid kohale jõuaks. see peaks algama kell üksteist nelikümmend viis, seega meil on paar minutit pausi Okay, our... kolleegid järgmine päevakorrapunkt hääletamine mul on väga eriline päev täna sest ma korraldan hääletamist esimest korda olge siis kannatlikud õnnitlen ka kolleeg Salafrankat sünnipäeva puhul palju õnne alustame hääletusega. kõigepealt härra Lambsdorfi raport Euroopa, ÜRO Peaassamblee kuuekümne seitsmenda istungjärku käsitlev soovitus nõukogule. muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, see ei ole selge, tuleb kontrollida electronic check okay yeah yeah we, we wait we wait okay i close that close hääletamine lõppenud tagasi lükatud kompromiss üks kes on poolt vastu erapooletud vastu võetud kakskümmend kuus kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vist tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, seda tuleb kontrollida, palun, elektrooniliselt muudatus kakskümmend üheksa. It's closed the vote. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. identsed muudatusettepanekud kolmkümmend neli ja kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend kuus, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks, kahes osas, kolmes osas, vabandust, esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, see polnud selge, kontrollime elektrooniliselt. No, ah, green. Close the vote. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kolm, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend neli poolt. vastu. erapooletud, tagasi lükatud, muudatus nelikümmend viis poolt. vastu. erapooletud vastu võetud, muudatus nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend seitse poolt, vastu, erapoolet-, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend neli poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend, vabandust, kuuskümmend kaks, kes on poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nüüd kahes osas hääletus muudatusettepanek kuuekümne kuue juures, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. see ei olnud selge, kontrollime teine osa muudatusest kuuskümmend kuus. Close hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. muudatus kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm, kes on poolt kompromiss uh, four. kompromiss neli.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 vastu võetud. nüüd seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üheksa, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. see polnud selge. kontrollime elektrooniliselt seitsekümmend kaheksa. Close the vote. hääletamine on lõppenud, ühe häälega vastu võetud. seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend, kompromiss, kompromiss kuus, vabandust, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üheksa järgmisena, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime siis elektrooniliselt. üheksakümmend üks. Close the vote, please hääletamine on lõppenud, kahe häälega tagasi lükatud. üheksakümmend kolm. kes on poolt? vastu? erapooletud? vist tagasi lükatud. üheksakümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. üheksakümmend viis, poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. üheksakümmend kuus, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek üheksakümmend seitse kolmes osas. esimene osa üheksakümne seitsmest, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, see ei olnud selge, peame elektrooniliselt kontrollima, teine osa So there are still four colleagues uh, to vote. neli kolleegi on ikka veel hääletamata. Close the vote. lõpetame hääletamise. vastu võetud ühehäälse hääleenamusega. kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. soovite kontrollida kolmandat osa kontrollime elektrooniliselt kolmas osa muudatusettepanekust üheksakümmend seitse. Please close the vote. hääletamine on lõppenud, vastu võetud kolme häälega. järgmisena üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kaheksa. järgmisena sada, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitse. härra Lainen, palun. president, I think you got. härra esimees, ähm, teieni peaks olema jõudnud sõnum, et see muudatusettepanek sada kolmkümmend viis ja sada kolmkümmend kuus on tagasi võetud, mina olin selle autor, aga koos teistega olin nõus seda ka tagasi võtma. sada seitse, sada kolmkümmend viis ja sada kolmkümmend kuus on tagasi võetud. härra Lainen, te üritate meile teada anda, et et kõik allakirjutanud härrad Alvaro, Brock, Duff ja Watson on tagasi võtnud selle muudatusettepaneku, sest minuni seda infot jõudnud ei ole härra Lambsdorff võib-olla saab selgitada seda. nagu te väga hästi teate, siis mina oleksin väga rahul, kui see muudatusettepanek tagasi võetakse, aga ma tegelikult tean, et vähemalt Andrew Duff ja Alexander Alvaro on oma allkirjad alles jätnud. seega see ei ole tagasi võetud. minule sobiks ka, kui see oleks tagasi võetud, aga me peame hääletama. hääletagem sada seitset kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa kolmes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud. vist tagasi lükatud, aga kontrollime And you are in favor or against? Plus? Let's close the vote. It's rejected. tagasi lükatud. teine osa kompromissist kaheksa, kes on poolt? vastu. selgelt tagasi lükatud. kolmas osa, kes on poolt? vastu. see ei ole selge. kontrollime kolmandat osa kompromissist kaheksa elektrooniliselt. jõudu võtma Uh, Let's close the vote. In favor. One more in favor. I close it. This is adopted. This is adopted. see on vastu võetud. kolmas osa kompromissist kaheksa. sada üheksa järgmisena härra Preidalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vist vastu võetud kompromiss üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viisteist poolt. rahvapartei kolleegid võiks ka hääletada. sada viisteist, kes on poolt? vastu, erapooletud ei olnud selge. kontrollime elektrooniliselt sada viisteist. So one more in favor. Uh-huh, it's adopted. It's 22 to 20? No, but it's 23 because... Oh, somebody without card, okay. Then it's adopted by one vote. Ühe häälega vastu võetud. 116, kes on poolt? Vastu, erapooletud, tagasi lükatud, 117, kes on poolt? Vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend, kontrollime elektrooniliselt. So please close the vote. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss kümme, poolt, vastu, erapooletud, ei olnud selge, kontrollime elektrooniliselt kompromiss kümme. Please close the vote. One more in favor, but is not enough is rejected by twenty three to twenty one. tagasi lükatud kakskümmend kolm kahekümne ühe vastu. kui see nüüd lükati tagasi, siis peame hääletama muudatusettepanekut sada kakskümmend kaks kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, ei olnud selge peame kontrollima elektrooniliselt. teist osa, palun. The vote is closed. It's rejected by four votes. One hundred twenty six. Uh, tagasi lükatud sada kakskümmend kuus, kes on poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tagasi lükatud siiski sada kolmkümmend viis, kes on poolt? sada kolmkümmend viis, seda me veel ei hääletanud. kas on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kuus langeb ära. Oh, sorry. Now it's rejected the 35 or 36 for. Okay, number 9 in favor. Eh, number 9, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist, kolmteist, vabandust. kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist langeb ära, ei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 tagasi lükatud. sooviti kontrollida C-d TV-komisjoni arvamuses. Two more colleagues, one colleague more. We close the vote. lõpetame hääletuse, see on tagasi lükatud. DVD, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TVE poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, DVF, vabandust, G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, H poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. DVI poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sooviti kontrollida, seega kontrollime Κατά. Mhm. Three more colleagues need to vote. veel kolme kolleegi häält on vaja. lõpetagem see hääletus, tagasi lükatud. DVJ poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud DVK poolt, vastu erapooletud, vastu võetud lõpphääletus elektrooniliselt kogu raporti üle. Please close uh,, no two more colleagues uh.... kaks kolleegi peaks veel hääletama. võib-olla nad lahkusid juba. vastu võetud. suure häälteenamusega kolmkümmend üheksa poolt, keegi vastu ei ole. palju õnne, härra Lambsdorff. Have... kolleegid, üks hääletus on veel, üks raport, äh, nimelt äh, resolutsiooni eelnõu ÜRO relvakaubanduslepingu üle peetavate läbirääkimiste kohta. proua Jäädenmägi raport, keda ei ole saalis, aga alustagem siis hääletusega kakskümmend üks poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend langeb ära, üheksateist poolt vastu, erapooletud vastu, et kompromiss üks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud. ei ole selge tulemus, sotsialistid ei tõsta käsi. kontrollime elektrooniliselt kahekümne seitsmendat. hääletus on suletud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli poolt. esimees vabandab, et hääletusnimekirjas on viga kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud. ei ole selge, kontrollime elektrooniliselt kolmekümne kaheksandat. hääletus on suletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend poolt, vastu, erapooletud. ei saa täpselt aru, viiskümmend seega elektrooniliselt. hääletus on suletud. tagasi lükatud. viies kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks poolt esimees vabandab, see langeb ära ja viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuues kompromiss, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, tagasi lükatud, aga kontrollime igaks juhuks veel üle. teine osa viiekümne kaheksandast. hääletus on suletud. tagasi lükatud. nüüd viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kuus kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud. peame kontrollima kahjuks elektrooniliselt viiekümne, kuuekümne kuues esimene osa. hääletus on suletud ja tagasi lükatud, teine osa kuuekümne kuuendast poolt, vastu ja erapooletult vastu võetud kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun kuuekümne kaheksandat. hääletus on suletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa poolt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 hääletus on suletud. ja kolmekümne kolme poolthääle ja kahe erapooletuga on see vastu võetud, õnnitlused äh, härra raportöörile, kallid kolleegid. üks teadaanne on mul teile veel, nimelt puudutab see meie järgmise koosoleku toimimise aeg, toimumise aega, neljandal juunil tuleme kokku kell pool kuus õhtul Brüsselis äh,, head isu!